Well, good morning, everyone um.... tere hommikust kõigile. me jätkame oma tööhõivekomisjoni koosolekut, äh, mille jätsime pooleli eile. ja meil on kõik keeled kasutada, aga mitte Malta, Horvaatia so, soome ja keelikeel. Äh, enamikule peaks olema meeltmööda ja ma tahaksin öelda, et täna pärastlõunal on Euroopa noorteürituse kuulamine. ja meil on umbes sada noort, kes siia tulevad. tegemist on väga väikese koosolekusaaliga, tavapäraselt äh, nagu te teate, siin on kakssada kümme kohta ja kui me kasutame tavalist koosseisu, et meil on siin fraktsioonid, liikmed ja assistendid, siis on sada üheksakümmend istekohta juba täis. nii et kui me jõuame kuulamise juurde, siis ma küsin, et kas keegi on, saab tulla natuke ettepoole ja teha vabaks mõned kohad niimoodi, et me saame just noortele teha ruumi, kes on meie külalised siin täna nii et püüame võtta kokku natukene, istuda rohkem kokku ja siis saavad meie noored äh, külastusgrupi liikmed äh, olla siin teretulnud. täna hommikul on esimene päevakorrapunkt äh, arvamuste vahetus Maicel O'Flahertiga, kes on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti FRA direktor. annan talle sõna umbes kümneks minutiks ja siis sealt edasi annan sõna tööorganisatsiooni ILO liikmetele ja meil ei ole komisjoni esindajat küll siin, mis tähendab, et edasi saavad sõna meie liikmed. ilma viivituseta ütlen professor Flaherty, et teil on sõna. suur tänu teile, austatud esinaine, austatud äh, komisjoni liikmed, armsad sõbrad. põhiõiguste ameti nimel on mul väga suur au täna hommikul siin teie ees rääkida. see töö, mida teie komisjon teeb, on väga oluline inimõigustele ja põhiõigustele Euroopas. toon siin kaks näidet. mind hämmastab, kuidas harta artikkel viisteist on väga tähtis, mis garanteerib Euroopa Liidu kodanikule äh, õiguse teenust pakkuda ja töötada igas Euroopa Liidu riigis ja kolmkümmend üks artikkel, mis garanteerib õiglased töötingimused. nii et mul on väga hea meel just tööhõive kontekstis rääkida kohe õigustest, arvestades ka seda, et tööga seotud õigused on tegelikult väga oluliselt seotud ja hoovaks teiste õigustega ja täna hommikul olen ma siia kutsutud selleks, et ma räägiksin nendest meie ameti töövaldkondadest, mis lähevad kokku ka teie mandaadi ja pädevustega, eriti just äh, tööjõu kuritarvet, tarvitamise küsimus, et äh, kohe jõuangi äh, selle juurde. raske tööjõu ärakasutamine on termin, mida me kasutame seda, selle nähtuse kohta, mis on siis töö võtmine või töövorm, mis on äh, kuritegelik liikmesriikides või peaks olema kriminaliseeritud. näiteks äh, sunnitöö, sunnitud töö ja orjapidamine, see peaks olema tegelikult äh, sanktsioonide direktiivi järgi kriminaliseeritud. kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist viis meie amet läbi väga põhjaliku uuringu mis puudutab äh, tööjõu ja töö kuritarvitamist Euroopa Liidu liikmesriikides. aruanne sai valmis kaks tuhat viisteist, see avaldati ning äh, on praeguse hetkeni omanäoliste hulgas üks ja ainukene raport, mis puudutab äh, tööjõu kuritarvitamise kriminaalseid vorme. siin on räägitud kuuesajast spetsialistist kahekümne ühest liikmesriigist kes, äh, keda sellised juhud puudutavad ning me oleme siin teinud ettepaneku ka, kuidas olukorda parandada, näiteks juhtides tähelepanu oleva, olemasolevatele praktikat, praktikatele. võtmejäreldused meie uuringu puhul on need, et väga palju on äh, tööjõu kuritarvitamise või väärtarvitamise juhtumeid, aga väga harva äh, selle elluviijaid karu, karistatakse. Äh, tundub, et jääb selline karistamatuse tunne ja see on kolmel sambal põhinev. esimene on äh, kuri, on kriminaalõiguse sätete puudumine, teine on seire puudumine ning kolmas sammas on proaktiivsete poliitikate, algatuste ja uurimisvõimaluste puudumine meie uuring tuvastas ka seda, et sellised tööjõu kuritarvitamise vormid on eriti hästi nähtavad väikestes sektorites, põllumajandus nimelt, ehitustööd, äh, toitlustus ja äh, kodumajapidamine ning igasugused kodumajapidamistööd sinna juurde. põhiõiguste agentuur, amet on oma uuringut selles valdkonnas edasi viinud ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal anname välja uue raporti, mis sel korral võtab arvesse ka just võõrtöötajate enda vaated ja seetõttu topime me kinni olulise augu selles uurimisvaldkonnas. me mitte ei anna ainult häält võõrtöölistele, vaid me tegelikult ka kõneleme nende inimestega, kes, keda see olukord tõesti mõjutab kaks tuhat seitseteist uus uuring pluss siis kaks tuhat viisteist vana uuringu tulemused siia juurde annab väga olulise aluse selleks, et uut äh, poliitikat äh, ette panna ning õigusloomelisi ettepanekuid samuti teha. lisad kaks tuhat seitseteist uuringu tulemuste panen ette ka, et need ettepanekud, mida me oleme teinud kaks tuhat viisteist, jäävad ikkagi ellu ja vajavad teie tähelepanu. Äh, sealhulgas esiteks on vajadus luua kõikehõlmav ja selge eh, kriminaalne definitsioon, mis kaitseb kõiki töötajaid eh, kuritarvitamise eest. teiseks, seire tugevdamine eh, tööinspektorite või ametiühingute poolt, finantspolitsei või muude institutsioonide poolt, kellel on mandaat, kellel on piisavalt võimalusi ja tööjõudu selleks, et teha oma tööd. kolmandaks vajadus luua sotsiaalbrändingu võimalusi, mis oleksid äh, tasakaalukad, usaldusväärsed ning lubavad tarbijatel näha seda, äh, kuidas on äh, nende tarbitavad tooted ja teenused toodetud ning neljandaks, need Euroopa Liidu kodanikud, kes teises liikmesriigis tööd otsivad ja tahavad tööd teha, teavad, millised on kuritarvitamise riskid ja teavad, kuhu pöörduda, kui neil abi on vaja edasi, väga raske tööjõu äh, kuritarvitamise poolt äh, edasi minnes tahaksin ma juhtida tähelepanu kahele valdkonnale, kus me samuti tegutseme ja mis on ilmselt teie komisjoni jaoks väga huvitavad valdkonnad. esimene neist on seotud romade vähemusega. nagu teate, Romade puhul on tegemist eh, Euroopa kõige suurema etnilise vähemusega, aga samas eh, neid väga tugevalt kõikides valdkondades diskrimineeritakse. meie ameti eelnevad uuringud on näidanud, et romide ees on tegelikult eh, just tööhõive küsimustes väga palju probleeme. eriti noorte töötus on väga suur, aga töötus üldiselt ka, samuti on hariduskvalifikatsioonid napid ning elukohta ei leia nad igalt poolt, kus nad tahavad, selles osas toimib segregatsioon ja nad on tegelikult ametlikult tööturult täiesti välja tõrjutud. põhiõiguste amet avaldab raamide kohta kahekümne kaheksandal eh, novembril uue uuringu ja mul on väga kurb eh, öelda, et eh, need on väga kainestavad tulemused meie aruanne hakkab näitama mõne nädala pärast, et ainult kolmkümmend äh, protsenti romadest äh, saab äh, teha tööd, mis on makstud töö. Versus siis seitsekümmend protsenti ülejäänud elanikkonnast romide puhul, kes, kellel ei ole töökohta Euroopa Liidus ainult kolmkümmend seitse protsenti noortest romadest on kas õppimas koolitusel või töökohal ja kaheksakümmend kaheksa protsenti on Euroopa Liidu keskmine, nii et need on väga šokeerivad protsendid. see näitab ka, et kahekümne, kahe tuhande kolmekümnenda aasta äh, eesmärki, et meil oleks äh, lõplikult olemas äh, tööhõivele ja ühtsetele tingimustele ligipääs ka romavähemustel, on täiesti puudujääkidega oma rakenduses lõpetuseks, austatud komisjoni liikmed, tahaksin rääkida erivajadustega inimestest. artikkel kakskümmend seitse ÜRO konventsioonist, mis puudutab puudega inimesi, tunnustab, et inimestel, kellel on erivajadused ja puue, võivad samadel alustel töötada teistega ja peavad saama samasugused võimalused ja eh, käesolev komisjon siin on üks kolmest Euroopa Parlamendi komisjonist, kes tegeleb eh, Euroopa puudega inimeste konventsiooni rakendamise seirega. Te teate väga täpselt, eh, millised küsimused siin kaalul on ja siin eh, paraku ma arvan, eh, ka meie agentuuri uuring toob, ametiuuring toob välja täiesti masendavad andmed, statistika, mille on välja antud, mis on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta toimetuleku andmed näitab et, et kakskümmend kolm protsendipunkti on see Äh, puudega inimestel äh, halvem. nelikümmend kaheksa protsenti puudega inimestest on töötus, töötud. me oleme ka äh, tu-, püüdnud tuvastada, kuidas seda probleemi lahendada. huvitavad praktikad on nähtavad erinevates liikmesriikides. me oleme nii motivaatoreid kui ka kvoote pakkunud välja, kuidas hoogustada puudega inimeste tööhõivet. näiteks Portugal on rahastamist tugevdanud äh, avalikele institutsioonidele, kes äh, naisi, puudega naisi toetavad, just puudega naisi, kes otsivad oma esimest äh, töökohta ning toetavad ka nende väljaõpet professionaalse arengukeskustes. kvootide süsteem puudega inimeste jaoks tähendab seda, et kakskümmend kaks kuni kuus protsenti tööjõust peaks olema äh, Äh, puudega või erivajadustega inimesed. nii et äh, see on Horvaatias seaduseks saanud äh, minu arust väga olulised algatused selleks, et näidata, et me tõesti pingutame selle nimel, et selline tööhõivelõhe kuidagi ületada. proua esinaine, ma arvan, et minu poolt praegu kõik, Põhiõiguste Amet on loomulikult täna hommikul just siin teie ees selleks, et vastata teie küsimustele Alvin Deering, minu kolleeg, on äh, ka siin asjatundlik kolleeg, kes saab ka aidata vastata. ma tahaksin teile kinnitada, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet on teie teenistuses selleks, et teid teie olulises töös toetada. suur tänu! suur tänu! ja nüüd me anname sõna proua Maian poole, palun, viis minutit on teil sõna aega suurepärane, aitäh, tere hommikust, mul on väga hea meel, et ma saan täna teie ees esineda. mul paluti eh, vastata sellele eh, esialgsele sissejuhatusele ja ka eh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni nimel midagi lisada sellele ja loomulikult vastan ka teie küsimustele. tegelikult tegelikkus on väga karm, nii nagu ka viimased raportid on näidanud aga ma rõhutan seda, et eh, väga vaja, kiiresti on vaja tegutseda, meil on kakskümmend üks miljonit inimest, keda on siis eh, sunnitud tööle või eh, kellega on kaubeldud ja selline see määr, kui inimesi võetakse vastutusel, on väga väike rahvusvahelisel tasemel, ainult kuus tuhat inimest on võetud vastuse, aga selles äris on miljonid dollarid dollarit mängus, miljonid inimesed ja kui ainult kuus tuhat on võetud vastutusele, siis te näete, et kakskümmend üks miljonit ja kuus tuhat on väga paigast ära. rahvusvaheline Tööorganisatsioon on näinud viimasel ajal, et eh, et väga palju eh, on seotud eh, punktiga number seitse, Eh, selles dokumendis, millele ma ennist viitasin, siin eh, me rõhutame partnerluse tähtsust, sest et absoluutselt kõikidel on midagi lisada sellele, et me kuue, kuuendas punktis välja toodud eesmärgid suudaksime ellu viia meil on üks raport selle kohta kirjutatud, meile järgmise nelja kuu jooksul tuleb ka regionaalne konsulteerimisvoor ja teie saate väga palju eh, vaadata sellele kaasa, et see allianss paremini töötaks. küsimus, mille ma praegusel hetkel eh, tahan tõstatada, on sunnitöö protokoll, eh, mis siis Rahvusvaheline Tööorganisatsioon võttis vastu mõne aasta eest, praegusel hetkel on see on see ratifitseeritud üheksa riigi poolt, nüüd ma palun, avaldage survet, et eh, see ratifitseeritaks paljude riikide, riikide poolt, sest et niimoodi me kergendame sunnitööl olevate inimeste olukorda. ja need kakskümmend üks miljonit inimesed, kes eh, praegusel hetkel sunnitööd teevad, nemad tegelikult tegi-, toodavad äh, vara saja viiekümne miljardi dollari eest ning see on tõepoolest äärmiselt suur äri ja kui me tahame seda piirata, siis me peame samamoodi sellele väga palju panustama ja me kõik peame mängima oma rolli selles töös ja tegutsema väga kiiresti seda ma tahtsin siis lisada sissejuhatavale sõnavõtule ja kui teil on küsimusi, siis palun suur tänu. ja ma arvan, et nüüd me saame anda sõna eh, liikmetele. Eh, Steven Scarry, kas on veel keegi, kes soovib sõna võtta? siis me alustame eh, kolleeg Stevensiga. suur tänu, tere hommikust aitäh eh, selle sissejuhatuse eest, aga minul on kaks teemat, mida ma tahaksin käsitleda ekspluateerimisega seotult ja ka eh, puuetega inimesega seotult. kui me räägime ekspluateerimisest, siis paistab, eh, et on toimunud nihe mm, sellise üldise inimeste ärakasutamise eh, juurest just nimelt kriminaalse eh, ärakasuta-, ärakasutamise juurde, nii et, et on mitmesugused kuritegelikud organisatsioonid, kes eh, sellega tegelevad. paljud liikmed, paljud liikmed, paljud riigid kasutavad proaktiivseid meetmeid selle vastu võitlemiseks, aga siiski peab olema rohkem juhtimist, koordinatsiooni äh, Eh, selleks, et liikmesriigid saaksid eh, sihipärasemalt tegeleda selle probleemiga ning eh, see annaks ka paremini kasutada võimaluse ressursse riiklikul tasemel. ei tohi unustada ka seda, et ekspluateerimine on rahvusvaheline ja sellele peab reageerima rahvusvaheliselt. kas nüüd iga liikmesriik tegeleb kriminaalidega oma liikmesriikidega, nii nagu eh, nad kõik seda teevad, see on üks asi, aga tegelikult oleks vaja mingit rahvusvahelist eh, mudelit, eh, mille alusel tegutseda, et tagada liikmesriikide koostöö rahvusvaheliste partneritega ja sellest tulenevalt mõned küsimused. Teie uurimistöös, kas te nägite Euroopa Liidu piires mingit mustrit, kas ekspluateerimine on suurenenud viimastel aastatel mingis konkreetses sektoris või mingisuguses ühiskonna osas, kas eh, selline ekspluateerimine mõjutab rohkem inimesi kolmandatest riikidest või inimesi liikmesriikidest? kas teil on mingeid eh, näiteid paremast praktikast, kuidas mõned liikmesriigid on võidelnud aktiivselt e, ekspluateerimisega. ma tean, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võeti vastu e, kaasaegse või moodsa orjapidamise e, seadus ja kuidas Euroopa Liit töötab liikmesriikide tasemel, kuidas infot jagatakse ja nüüd ma lähen edasi puuetega inimeste juurde. nelikümmend protsenti inimestest, kes on puuetega, eh, on leidnud endale tööd. ja pakuti välja koodisüsteemi võimaliku lahendusena. see on üks võimalik lahendus aga see tähendab, et me vaatame mingisuguseid eh, numbreid, meil on mingid eesmärgid aga tegelikult me peame vaatama, eh, mis on selle kvoodi taga, milline on see eh, kvaliteet töökohtade puhul me peame vaatama, kas ettevõtted eh, ainult täidavad eh, eh, seda formaalselt, niisugust kvooti. me peame vaatama, milline on eh, inimtöö kvaliteet, kas nad lihtsalt võtavad tööle mõned koristajad, kellel on puuded või kas nendel on ka mingi võimalus karjääriks, arenemiseks. ja see on seotud ka haridustasemega väga sageli puuetega inimesed eh, ei saa samasugust haridust nagu puueteta inimesed. ja see loomulikult mõjutab edaspidist. see mõjutab nende võimalusi tööturul ja nii nagu ma alati ütlen, me peame mm, kõigepealt alustama kõrgetasemelisest haridusest puuetega laste jaoks, see on kõige olulisem asi nad peavad saama kõigepealt eh, korraliku alghariduse, siis nad peavad jõudma ka kraadiõppeni ja see võimaldab nendel edaspidi tegutseda edukalt tööturul. peame eh, rääkima ka siis ehm, eh, asjade elluviimisest kui me räägime kvaatidest, siis ma olen näinud, et näiteks Prantsusmaal ja mõnes muus kohas mõnes muus kohas, see ei too kaasa mitte mingisugust stiimulit ettevõtete jaoks, nad ütlevad, et me maksame parem trahvi ära ja ongi kõik. siin on pigem eh, küsimus teavitamises, eh, selles, et me rõhutame, kuivõrd oluline on puuetega inimesi hõlmata ühiskonda nii eh, igapäevases töös kui üldse elus. nii et me peame rääkima sotsiaalsest hõlmatusest ja hariduslikust hõlmatusest. aitäh! mul on viis kõnelejat, las kõik võtavad sõna ja siis meie eh, panelistid vastavad. Liina Karri, palun. Eh, suur tänu ja ma tahaksin tänada teid mõlemaid selle väga huvitava kokkuvõtte ja sissejuhatuse eest. tegemist on väga tõsise teemaga ka komisjonis oleme pikemalt ja mitmel korral rääkinud selle üle, et see teema on meie jaoks tähtis, et me võtame seda tõsiselt. mul on teile konkreetsed küsimused ka. esiteks, kui te oma soovituses ütlete siin, et meil on vaja näiteks rohkem äh, kaasatust teistele gruppidele, näiteks ametiühingutele ja muudele organisatsioonidele. me oleme Taanis äh, töökohtade seire käigus aru saanud, et äh, näiteks töövõtjaid äh, äh, kuritarvitatakse, nende oskusi kuritarvitatakse. tööandja ütleb selle peale, et jah, võtame midagi ette, aga pärast seda oleme kohe näinud, et jällegi võib-olla mõnel teises, mõnes teises kohas on tingimused halvemaks muutnud töövõtja jaoks. nii et see kontroll väga hästi ei toimi. siis veel üks küsimus, kas te saate öelda äh, võrreldes nende instrumentidega, mis meie käsutusel täna on, milliseid teisi võimalusi veel oleks? loomulikult äh, koostöö on oluline, äh, näiteks äh, ILO protokollide rakendamine. aitäh! Thank you and our next speaker. aitäh! edasi Dominique Martin ENF-ist, palun. Merci, madame. suur tänu, lugupeetud proua esimees. ma tahaksin eraldi tänada ka härra Frajatit selle eest, mida ta meile rääkis. Need aspektid, mida, mida te tahtsite meile tutvustada, neid te ka tutvustasite ja te ütlesite, et juba aastaid ja aastaid on probleemid samad. seega rändekriisi esimesed ohvrid on tegelikult äh, sisserändajad ise, sellepärast et neid ekspluateeritakse vastu nende tahtmist äh, näiteks põllumajandustöödel, ehitussektoris äh, või ka nõndanimetatud koduteenuse pakkumisel või kodus toimuvatel töödel. see tähendab seda, et äh, ma olen väga rõõmus selle üle, et te lõpuks ometi sellest räägite. et keegi ütleb välja, et äh, rändekriisi esimesed ohvrid on tegelikult sisserändajad ise ja see ei ole ju tegelikult mingisugune rünnak, me lihtsalt nendime, me lihtsalt nendime seda, et äh, asjad on nii, et nendega tuleks tegeleda ja siis ma tahaksingi küsida, õigemini teha ettepaneku või samal ajal teha ettepaneku, ehk siis minu meelest on kõige parem viis võõrtööliste kaitsmiseks kõigepealt kaitsta paremini oma piiri, sellest me rääkinud ei ole, ja mulle tundub, et see ei ole juhuslik väljajätmine, teiseks paremini reguleerida rändevoogusid, ka sellest me ei ole rääkinud võõrtöötajad võõrtöötajad on meile muidugi vajalikud, aga ainult teatud mahus ja äh, kui neid rohkem vaja ei ole, siis ei ole vaja neid ka riigi äh, kutsuda, sel-, selles seisnebki rändevoo reguleerimine. ja kolmandaks äh, tuleb tegeleda ka nendega, kes lubavad sisserändajatele, et Euroopas on mingid piimajääd ja, ja pudrumäed, ka nende inimestega tuleb tegeleda kui me räägime rändekriisist, siis teine kõneleja ju ka ütles, et võõrtöötajaid kasutatakse ära ka seksuaalselt, need inimesed tulevad siia õnne otsima ja satuvad seksiorjadeks. ehk siis selle asemel, et lubada ähm, mingeid piimajagesid ja pudrumägesid tuleks olla aus ja lisaks tuleb piirata ka neid summasid, mida makstakse ettevõtjatele rändajate, sisserändajate töölevõtmise eest ja eh, igasugustele kuritarvitustele tuleb teha lõpp sellega, et me määrame ettevõtjatele trahvid. praegu läheb ju miljoneid eurosid põhimõtteliselt selle toetuseks, et teatud ettevõtjad saaksid sisserändajaid kuritarvitada. kokkuvõttes ütlen ma, et mul oli väga hea meel kuulata neid tänaseid sõnavõtte, aitäh! aitäh! ja edasi härra Lopes sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu! suur tänu, proua esimees. mina tahaksin esitada kõnelejatele kaks äh, küsimust. esimene puudutab ärakasutamist töökohtadel, eriti just sisserändajate ärakasutamist, äh, millest te rääkisite. ma tahaksin küsida, kas äh, tööõiguse reformid, mida me oleme viimastel aastatel näinud, eriti see osa, mis puudutab kollektiivläbirääkimisi, kas need reformid mõjutavad kuidagi ka kodanike põhiõigusi? näiteks äh, nende õigust osaleda tööturul. me oleme ju näinud äh, tõesti agressiivseid tööturureforme, mis on tööturgu oluliselt muutnud on kaasa toonud näiteks selle, et meil on muud tüüpi ajutised töölepingud. kas ka see võiks kuidagi põhiõigusi mõjutada? veel üks küsimus. see ei olegi seotud nii väga nende kuritarvitustega, millest te rääkisite, vaid ähm, kodanike majanduslike ja sotsiaalsete õigustega. kuidas teile tundub? kas see töö, mida Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon praegu Euroopa sotsiaalõiguste sambaga teevad, kas Euroopa Liit võiks ka sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi edendama hakata? Need oleksid nii-öelda uue põlvkonna põhiõigused, mida ka on vaja kaitsta. aitäh! aitäh ja nüüd härra Eduard Martin. suur tänu lugupeetud äh, proua esimees. kõigepealt äh, tahaksin ma öelda seda, et te ei rääkinud naiste diskrimineerimisest või rääkisite sellest väga vähe. kuid tegelikult tuleks pöörata tähelepanu näiteks naiste ja meeste palgalõhele. tegemist on ju diskrimineeriva elemendiga, millega tuleks tegeleda, seda tuleks igal juhul rõhutada. see palgalõhe peaks kaduma. veel üks asi töökohal diskrimineerimine on seotud ka vanusega. Euroopa tööturg muutub järjest nooremaks ja töötajate valiku äh, puhul äh, on nii, et noored võetakse hea meelega tööle, need, kes on olnud tööturul viis kuni kümme aastat, need ka, aga inimesed, kes on neljakümne aastased, on juba vanad eh, tööandja arvates ja see tähendab seda, et vanemaid inimesi diskrimineeritakse. ma arvan, et eh, ametiühingutel võiks siin olla oma roll, ametiühingud ei ole Euroopas piisavalt eh, tugevad päris tihti loetakse ametiühingu tegevust isegi kriminaalseks, ehk siis võetakse ametiühingud äh, vastutusele selle eest, äh, kuidas nad on töötajaid kaitsnud. Te rääkisite sellest, et ametiühingute kohalolek, äh, nende olemasolu on vajalik. jah, see on vajalik. ja tegelikult aitab see kaasa diskrimineerimise ärahoidmisele, olgu siis diskrimineeritavateks naised, eakad, osalise tööajaga töötajad eh, või need, keda sunnitakse töötama mustalt. tegelikult on ju vahendid olemas ja need on Euroopas peaaegu kohustuslikud. näiteks meil on eh, kohustus eh, avaldada ehm, ettevõtete iga-aastased majandusaasta aruanded, kus tegelikult on ju ka kirjas, kui palju inimesi töötab, ehm, kui palju neile palka on makstud ja sealt peaks välja tulema tegelikult ka nende isikute töötingimused. see tagab läbipaistvuse see, kui ka töötingimused selguksid lisaks äh, välja makstud palkadele, see tagaks läbipaistvuse ja aitaks äh, võidelda diskrimineerimise ning äh, ka sunnitööga, mida peale surutakse teatud kodanikele ja paljudele sisserändajatele, aitäh! aitäh! ma tulen nüüd tagasi meie kahe külalise juurde ja annan kõigepealt sõna esimesele kõnelejale, et ta saaks vastata küsimustele. aitäh, proua esimees, ütleb härra O'Flaherty. ma vastan osadele küsimustele ning tehnilisematele küsimustele vastab minu kolleeg Põhiõiguste Agentuurist. esiteks härra Stevens, proua Stevens, vabandust, esitas väga huvitavaid küsimusi ta rääkis ekstreemsetest töötingimustest ja diskrimineerimisest ning puuetega inimestest ma arvan, et kvoodisüsteem on tõesti äh, banaalne lahendus, see ei ole midagi ideaalset, aga kuidagi me peame ju püüdma selle aktsepteerimata olukorraga toime tulla. ma olen nõus, et kvoodisüsteemi tuleb hallata väga ettevaatlikult ja et oluline ei ole mitte ainult kvoot ise, vaid oluline on see, millise kvaliteediga töötab see inimene, kes selle kvoodi alusel on äh, tööle võetud seega jah, ka mina olen nõus, et me peaksime olema ettevaatlikud. teiseks on loogiline, et inimene, kellel on parem haridus, saab parema töökoha. see ei puuduta ainult puuetega inimesi. ma oleksin võinud sedasama öelda näiteks Rooma vähemuse kohta. ka nende võimalused paraneksid, kui nad saaksid rohkem koolis käia. igaühel on võimalus saada parem töökoht, kui tal on parem haridus ja lisaks tahaksime proua Stevensile vastata selles osas, mis puudutab jõustamist ma rääkisin sellest, et tööõigust ei jõustata Euroopa Liidu liikmesriikides piisavalt, et see, see tegelikult ellu ei rakendu ning sellega oleks vaja äh, tegeleda. minnes edasi järgmiste küsimuste juurde. räägiti õigusloome jõustamisest äh, või seaduste jõustamisest äh, veel öeldi, et äh, juhul, kui äh, võetakse vastu uus seadus ning see jõustub, äh, siis uuel, järgmisel päeval mõeldakse, mõeldakse välja kohe mingi uus trikk, mille abil sellest ikkagi mööda hiilida ja siin ei ole probleemiks nii väga täitevvõimu suutmatus õigusloomet jõustada, vaid nende soovimatus seda teha. kes on kuritarvituste ohvrid? need ei ole ju nii-öelda eliidi või ka tavainimeste hulka kuuluvad isikud, need on inimesed, kes elavad eh, perifeerias või on ühiskonnas nagunii tõrjutud ning nende vastu ei tunta lihtsalt piisavalt huvi. Teie, härra Martin, rääkisite piiriküsimusest ja teie tähelepanekutele vastaksin ma sellega, et meie uurimuses vaadati rändeküsimust üldiselt. me ei keskendunud sellele, et me uuriksime eraldi neid, kes tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu me rääkisime tegelikult rändest liikmesriikide vahel, aga hoolimata sellest on tõepoolest Euroopa Liidus ka kolmandate riikide isikuid ja ka neid oleme me uurinud küll ühes teises ähm, uurimuses, nimelt siis selles, mis puudutab praegust rändekriisi. ja me saime tõepoolest aru, et need inimesed, kes siia tulevad, ei ole valdavalt majandusmigrandid. kuuskümmend protsenti ühest miljonist isikust, kes kahe tuhande viieteistkümnendas, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal siia tuli, saabus kümnest nii-öelda äh, kõige rohkem pagulasi tootvast riigist maailmas, ehk siis inimesed põgenevad ikkagi tagakiusamise eest, nad ei ole majandusmigrandid siis äh, räägiti veel sellest, äh, kas äh, tööõiguses võiks olla paremaid sätteid kollektiivläbirääkimiste kohta, kas see aitaks meid kuidagi. ma arvan, et sellele vastab minu kolleeg, sest see küsimus oli seotud põhiõigustega, aga mina võin vastata esialgselt. jah, teatud sektorites kus me oleme uurinud eriti räigeid kuritarvitusi, ei ole väga, väga hästi organiseerunud näiteks põllumajandussektoris või ehitussektoris tõesti ei ole väga palju ametiühinguid ja ähm, osalise tööaja puhul on need küsimused veelgi raskemad. härra Lopes rääkis sotsiaalsetest ja majanduslikest õigustest ja ma nõustun temaga täielikult. põhiõiguste harta annab tegelikult eh, sotsiaalsetele ja majanduslikele õigustele tähtsa osa äh, sama puudutab siis kodaniku- ja poliitilisi õigusi ning kultuurilisi õigusi, see on seotud ÜRO äh, hartaga, kust need teise ja kolmanda põlvkonna inimõigused tulevad. põhiõiguste harta puhul võin ma öelda, et me ei saa jõuda edasi, kui me ei tunnista ka neid põhiõigusi võrdselt teiste põhiõigustega. ja härra Martinile tahaksime öelda veel seda, et suur tänu teile ega mingit tõsist analüüsi läbi viia ei saagi, kui me ei arvesta ka soo aspekti. naiste olukord on reeglina meeste omast erinev, see jääb nii ja tavaliselt on see kahjuks halvem kui meeste olukord ja me peame sellega igal juhul arvestama. ma nõustun ka sellega, et ametiühingute roll on kriitilise tähtsusega. ametiühingute roll on väga oluline äh, terve kodanikuühiskonna ülesehitamisel ja me peame seda igati toetama, et neil oleks võimalik oma rolli vabalt ja tõhusalt täita. nüüd annan ma proua esimehe loal sõnajärje üle oma kolleegile. aitäh! ma toon välja mõned teemad, mis kordusid ja vastan siis põhilistele küsimustele mõned küsimused olid seotud sellega, milline on ettevõtlussektori ja organiseeritud kuritegevuse omavaheline seos. ma tahaksin öelda seda, et kuigi teatud teemad, näiteks äh, smuugeldamine, äh, inimkaubandus, on saanud väga palju tähelepanu ja neid on väga palju uuritud, siis teisi teemasid, näiteks äh, isikute kuritarvitamine töölepingu alusel, äh, seda ei ole uuritud ja selle kohta meil puuduvad teadmised. meilt küsiti, mismoodi on asjad muutunud, sellele ei saa vastata, sest see on äh, tegelikult ju esimene selleteemaline uuring, mille me oleme läbi viinud. kuidas asjad muutuvad, seda saame rääkida mõne aja pärast meie ettepanek on vastu võtta sellised meetmed, mille abil saaksime võidelda organiseeritud kuritegevusega üldiselt, mitte siis äh, näiteks äh, smuugeldamisega ja inimkaubandusega eraldi, ähm, mitte uurida edasi äh, eraldi siis seda, kuidas toimub politseitöö, vaid oleks mõistlik kohe koondada jõud ja ehm, politsei eriüksused, mis praegu tegelevad äh, rändekriisiga, peaksid äh, tegelema lihtsalt äh, ka teiste ülesannetega. me peaksime ära kasutama olemasolevaid spetsialiste ja olemasolevat metoodikat. oluline on aru saada, mismoodi smugeldamine ja inimkaubandus on seotud ka töösuhetega ja siis saaksime me ära kasutada olemasolevat valdkondlikku teadmist ja ja vahendeid ei ole ka tõsi, et on ainult, et eraldi luuakse äriühinguid selleks, et kedagi kuritarvitada. päris tihti on ka nii, et olemasolevad ettevõtted, kes muidu käituvad nii-öelda normaalselt, muuhulgas ka kuritarvitavad sisserändajaid. seetõttu ei ole õige rääkida ainult organiseeritud kuritegevusest me töötame praegu välja arvamust, mis puudutab ettevõtluskeskkonda ja inimõigusi ja ettevõtete seaduslikke kohustusi praegu oleme uurinud ühingu õigust ja erinevates riikides ja leidnud, et tihti ei ole tegelikult üle võetud ähm, seda, mida direktiivid äh, käsivad. näiteks ähm, tööõiguses kohaldatavate sanktsioonide direktiiv näeb ju ette, et äh, on võimalik Äh, ettevõtetele määrata karistusi, on võimalik äh, sundlikvideerimine, juhul kui äh, ettevõte on töötajaid ekspluateerinud keelatud moel ja nii edasi. ehk siis tegelikult on vajalikud vahendid olemas, aga päris tihti neid lihtsalt ei kasutata. ma leian, et äh, just nimelt jõustamise ja rakendamisega tuleks teha väga palju äh, rohkem tööd, selles mõttes, et võtta vastu uusi õigusakte, on vaja paremini kasutada neid, mis meil on äh, juba olemas. see on väga üldine ja levinud probleem. siis esitati veel mitmeid küsimusi ametiühingute kohta me oleme koondanud parimaid tavasid, mille hulgas siis ennekõike on äh, see, et töötajad peaksid ise rohkem teavet vahend-, vahetama ametiühingute kohta, ametiühinguid tuleks seirata ning tuleks luua ka mitmed institutsiooni, mitut institutsiooni koondavad äh, koostöövormid. Taanis on ametiühingutel väga laialdased volitused näiteks eh, kui nad arvavad, et eh, töötajad ekspluateeritakse, siis on ametiühingutele õigus eh, ka ise koguda selle kohta tõendeid. ma arvan, et ametiühingute roll on väga oluline, seda just siis, kui seiratakse, mis tööturul toimub ja vahetatakse teavet. ja ametiühingute rolli ei ole kuidagi võimalik üle hinnata. mis puudutab naiste õigusi siis tegelikult leidsime me, et äh, meessoost ohvritel on äh, tegelikult veel raskem rääkida sellest, et neid on kuritarvitatud, sest mehel on ohvri rolli raskem omaks võtta. Äh, mees, kes on võõrtöötaja, ikkagi püüab teha nii palju kui võimalik, püüab kodustada, saata raha ja ei näe ennast kui ohvrit lihtsalt sellepärast, et ähm, tema töötingimused on halvad või teda ekspluateeritakse ette. And for a final word over to Mr Hmajenko. ja nüüd lõppsõnaks äh, palun viimane kõneleja. suur aitäh, äh, praegu kõik küsimused on vastatud, aga ma tahaksin täiendada mõnda asja. suurim äh, väljakutse, mis meil praegu on ja see on täiesti vajaka, meil on vaja ühtset võrdlusalust, meil on vaja sellist äh, äh, algpunkti, millest hakata analüüsima ja tööd tegema. küsimus siin kõlas, et millised on tendentsid? no selleks, et öelda teile, et inimesi tööturul kasutatakse rohkem või vähem ära, peame me mõtlema äh, kust me alguse saab, kus, milline on see alus, kust me alustame, meil ei ole metodoloogiat, aga meil on vaja metodoloogiat äh, üleilmselt selleks, et, äh, et pakkuda välja sellised analüüsi alguspunktid äh, uurijatele kõik on siin rõhutanud, et tuleks rakendada ikkagi neid õigusakte, mis juba on äh, olemas. me seda ei tee, äh, selle asemel tullakse välja uute seadustega, loomulikult on vaja äh, üht koma teist muuta niimoodi, et näiteks ohvrid saaksid piisavat kaitset, seda ka konventsioonid ette näevad, ükskõik kus riigist on pärit töötaja, on tal õigus kaitsele ja kompensatsioonile niimoodi nagu koduriigi inimestelegi siis äh, tööinspektorite mandaat ja kuidas saaks kasutada parimaid praktikaid teistest riikidest. ma arvan, et äh, töötajad just äh, kodumajapidamistes, abilised on need, keda kasutatakse kõige kurjemalt ära ja siin mandaat puutub, et ne-, puudub, et neid töötajaid üldse katta kuidagi siis haavatavuse küsimused ja kuidas äh, see inimesi mõjutab, ükskõik, äh, kas siis äh, erinevad pagulas- või migra-, migrantide grupid, kas naised või lapsed, kas inimesed, kes ei saa ligipääsu korralikele töökohtadele, täiesti uued asjad, mida on vaja igal juhul tõstatada ja uurida. aitäh! suur tänu, ütleb äh, esinaine, tõesti äh, väga huvitav on olnud see arutelu, nagu ikka, jõustamine ja rakendamine äh, olemasolevate seaduste puhul on see, mida te rõhutasite. tahaksin tänada kolme meie esinejat ja öelda, et teeme viieminutise pausi, enne kui hakkame kell kümme hääletama. So colleagues um,, we can... head kolleegid, saame minna edasi hääletamisega. kas kõigil on olemas hääletuskaardid ja olete valmis? So, no I think I, I won't use the ha-. ma arvan, et ma ei hakka siin haamreid kopsima. Äh, läheme edasi siis esimese raportiga, mida hääletame hakkama. nimelt on äh, robootikat käsitlevad tsiviil, tsiviilõigusnormid, Adam Koosa raport on see ja me hääletame kompromiss eh, üks, neli fraktsiooni on selle teinud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes poolt, vastu, tagasi lükatud osade kaupa hääletame muudatusettepanekut number kuusteist, esimene osa, kes poolt? vastu? Äh, kontrollime palun, olge head. hääletamine on alanud. esimene osa. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. teine osa kes poolt? vastu? erapooletud? kontrollime, palun. hääletamine on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud. nüüd kompromiss kolm. kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. kompromiss neli järgnevalt, kes poolt? vastu? erapooletud ja vastu võetud. muudatusepanek nelikümmend, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. <clears throat> muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaheksa, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, olgu seitsekümmend seitse, palun hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, kes poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kompromiss üheksa, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud osade kaupa hääletus äh, muudatusettepanek üheksakümmend kuus. esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. teine? kes on poolt? vastu. erapooletud. ma ütleksin, et see on vastu võetud ja kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. Äh, kontrollime palun kolmandat osa muudatusettepanekust üheksakümmend kuus. hääletamine on alanud ja lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, kes poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud kontrollime palun üheksakümmend kaheksa ja hääletamine on alanud. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? peame vist kontrollima, palun. üheksakümmend üheksa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. ja siis nimeline hääletus. palun, lõpphääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja suure enamusega vastu võetud nüüd läheme edasi struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamine ajavahemikuks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend. In color? Yes. Okay. I do, but I'm doing it from this. It's okay. No, no, no. So the first vote esimene hääletus puudutab siis äh, kahte äh, muudatusettepaneku viiskümmend kaheksa ja viiskümmend üheksa, mille ettepanek on tagasi lükata kogu see ettepanek. kes on poolt? kes vastu? tagasi lükatud. nii. muudatusettepanek sada kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks, kes poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. sada üheksakümmend viit, olgu hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud sada üheksakümmend kuus äh, jääb vahele, sada üheksakümmend seitse, liigume edasi, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üheksa tagasi võetud, edasi üheksateist. kes poolt? vastu, erapooletud ja vastu võetud kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud peame kontrollima, mulle tundub, et see oli küll tagasi lükatud, aga kontrollime palun. hääletamine lõppenud ja vastu võetud. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks siis V, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kakssada kolm. hääletamine on alanud ja lõppenud. väga selgelt vastu võetud. kakskümmend viis. kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. kakssada neli poolt. vastu. erapooletud kontrollime kakssada neli, palun. hääletamine on alanud, kakssada neli, palun. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. siis kakssada viis. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss X, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakssada üksteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Y, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kakssada neliteist suuline muudatusettepanek on tehtud äh, ettepanekule kakssada neliteist. suur tänu teile, esinaine. me oleme teinud suulise muudatusepaneku selleks, et sotsiaalse heaolu fraasi asendada sotsiaalse ühtekuuluvusega. kas sellele on vastuväiteid? ei ole, siis äh, panemegi selle hääletusele, kes on poolt. kes vastu? kadus kõneleja mikrofon. peame kontrollima elektrooniliselt, palun, kaks tuhat neliteist, sest et äh, ei saanud käega märku andes päris täpselt aru. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. edasi, muudatusettepanek kakssada viis. kes on poolt? kes vastu? erapooletud? tagasi lükatud, näib mulle. aga kontrollime, olgu, kontrollime. hääletamine on alanud. muudatusepanek kakssada viisteist. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kuusteist, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. kakssada seitseteist. poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. kakssada kaheksateist poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksateist langeb ära. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletut, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Z, kes poolt, vast-, poolt vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss AA, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AI, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AB, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, neli, kes poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime kakssada kolmkümmend neli. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus langeb ära. kakssada kolmkümmend seitse langeb ka ära. ei, siiski mitte, kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt? kes vastu? peame kontrollima. kakssada kolmkümmend seitse, palun, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kaks kolmkümmend kaheksa järgnevalt suulise muudatusettepanekuga. kas äh, selle vastu on keegi? ei, siis hääletame sellisel kujul, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kakssada kolmkümmend kaheksa hääletamine on alanud ja lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AC, kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kaks, neli, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks ja kakssada nelikümmend neli kokku pandud, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, äh, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. siis kakssada nelikümmend viis on tagasi võetud, edasi kolmkümmend neli, kes poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. AD, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss AH, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud kontrollime palun kakssada viiskümmend viis hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime palun seda ka. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. ai, ae, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AK, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaheksa poolt kakssada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. Vote is open. hääletamine on alanud <laughs> The vote is closed. ja lõppenud. tagasi lükatud. siis kakssada kuuskümmend üheksa, kakssada seitsekümmend on tagasi võetud, aga need on identsed, kakssada kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu erapooletud. tundub, et tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt? kolmkümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kakssada seitsekümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on äh, lõppenud. tagasi lükatud kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime palun. kakssada seitsekümmend viis. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. siis nelikümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja see on vastu võetud. siis kakssada seitsekümmend kuus kes on poolt? kes on selle vastu? erapooletud ja tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend seitse, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. siis edasi läheme muudatusettepaneku nelikümmend üks juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. kaks, seitse, üheksa, kes on selle poolt? vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. Two in favor, against. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. seda me peame kontrollima. nelikümmend kolm. kas kõik on hääletanud? rahvaparteil üks hääl üle aru, nüüd on kõik korras, vastu võetud kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ja seda peame ka kontrollima kahjuks. kakssada kaheksakümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud suurelt. kompromiss AJ poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kaheksa neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kaheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kaheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetu, kompromiss AG, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükka-, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kaheksa üheksa poolt. ei, me seda vist ei peagi hääletama järgmisena hääletame. E, järgmine on kaks, neli, kaks. ei, vabandust, vabandust, meil läksid asjad natuke segamini, üks minut kulub aega. mulle öeldi, et me peame hääletama number viitkümmend. oodake palun üks hetk. ja kakssada kaheksakümmend üheksat me ei hääleta, sellepärast et kakssada kaheksakümmend seitse võeti vastu. ja järgmine on muudatusettepanek viiskümmend. poolt, viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend neli võeti tagasi, kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd me hääletame plokina viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viiskümmend neli, eh, viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. Äh, kaks, kuus, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, kaks üheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend üheksa on järgmine. Eh, viiskümmend kolm oli osa plokina hääletusest, nüüd me hääletame kaks üheksa üheksa poolt. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd me lähme põhjenduspunktide juurde, kompromiss G, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm ei ole vastuvõetav kuuskümmend neli. seal on ka suuline muudatusettepanek, kas keegi on muudatusettepaneku vastu? kes on poolt? vastu? erapooletud? ma arvan, et me peame seda kontrollima, nii et me kontrollime muudatusettepanek kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis on muudatusettepanek seitsekümmend kolm, seitsekümmend neli poolt eh,, koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa ei ole vastuvõetav, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. tundub, et mulle tundus, et see ikkagi oli vastuvõetav. kompromiss E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kak-, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Läheme paar lehekülge edasi. Eh, muudatusettepanek saja üheksani poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Eh, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss, hašš poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissi poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromissjott poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud see, see langes ära sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss L, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kuus, sada viiskümmend seitse koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kolm poolt, vabandust, oodake natuke, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss D, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd me hääletame eh, lõplikult ja see on nimeline hääletus. kõik on hääletanud, hääletus lõppes ja öö, eh, öö, eh, tulemus on positiivne that one out of the way. So now we move to nüüd me läheme edasi eh, arvamuse juurde, mis puudutab programmi Erasmus pluss rakendust. esimene on kompromiss A poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt. siin on ka suuline muudatusettepanek, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? nii et kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kui te tahate kontrollida, siis kontrollime. hääletamine algas kompromiss G. hääletus lõppes. kindlasti vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, seda me peame kontrollima. viiskümmend kuus teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend kaks, poolt, vastu vastu, erapooletud, kontrollime. Äh, muudatusettepanek kuuskümmend kaks. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, e poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. seda me peame kontrollima, kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend kaheksa hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. kompromiss hash poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu er-, erapooletud, vastu võetud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss U poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, seda me peame kontrollima. sada nelikümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunktid nüüd muudatus üks poolt. aa, need tuleb hääletada ühes plokis. ühest kuni seitsmeni. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me hääletame eh, tervet teksti elektrooniliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ja see on ülekaalukalt vastu võetud ja nüüd me läheme edasi eh, küsimuse juurde, eh, mis tahab suulist vastust, oskuste eh, garantii loomine ja me hääletame kompromissteksti. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me läheme otsemaid lõpphääletuse juurde. seda tehakse elektrooniliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. see on suurte hääle, suure häälte enamusega vastu võetud. ja novembris jõuab see tekst plenaaristungite saali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 Uh, colleagues, our, our next... lugupeetud kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ning selleks on komisjoni delegeeritud määrus. ja peale selle peame me siis arutama ka Euroopa noorteürituse järelmeetmeid, õigemini meil toimub kuulamine. selles ruumis on umbes kakssada kümme istekohta ja me ootame täna külla umbes sadat noort inimest. ja seetõttu palun ma töötajatel ja parlamendiliikmetel istuda nii ette kui võimalik. ja loomulikult on kõik sellele kuulamisele teretulnud, aga juhul, kui te ei soovi tulla, siis oleks väga hea jätta oma istekoht vabaks nii et noored inimesed, kes siia tulevad, saaksid istet võtta ja saaksid meie, meie tööd ka jälgida nii et äh, palun teil, palun teil istuda võimalikult ette. Te võite põhimõtteliselt teha ka nii, ütleb proua esimees, aga väga raske on äh, ikkagi istuda kellegi kohale, kui seal on tema nimesilt. kui te teate, kes teie fraktsioonist tuleb, siis jätke lihtsalt äh, võimalikult palju vabu kohti nende isikute arvelt, kes ei tule okei okay,, so. niisiis. Lähme väga tehnilise punkti juurde. see on komisjoni delegeeritud määrus. ainuke Euroopa Sotsiaalfondi puudutav delegeeritud määrus ning sellega soovitakse muuta ehk siis lihtsustada ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlust liikmesriigi kulude hüvitamiseks ma palun nüüd tööhõive peadirektoraadi esindajal meile sellest küsimusest rääkida. suur tänu! selle määruse, määruse artikkel nelikümmend üks lubab komisjonil võtta vastu delegeeritud õigusakte eh, nimetatud astmike kohta, et eh, teatud eh, liikmesriigi kulutusi arvutada ja lubab neid summasid siis liikmesriigil hiljem kohaldada ilma komisjoniga konsulteerimata. see on kolmas kord, kus me esitame uue delegeeritud õigusakti, viimane kord oli siis eelmise aasta juulis. Euroopa Komisjoni eesmärk ilmneb väga selgelt ka viimaste kuude tööst, ehk siis me tahame saavutada tulemust selle läbi, et me protsesse võimalikult palju lihtsustaksime ja muudaksime kuluaruandluse läbipaistvaks, nii et liikmesriigid oleksid motiveeritud äh, võimalikult vähese rahaga saavutama võimalikult head tulemust. ma ütleksin, et äh, standardiseeritud maksete määratlusel ja lihtsustatud maksete süsteemil on mitmeid plusse. kõigepealt äh, suureneb liikmesriikide õiguskindlus nende liikmesriikide, mis kasutavad äh, seda süsteemi, sellepärast et äh, meie metodoloogia ei puuduta konkreetseid summasid. me äh, piirame sellega audiitorite tööd ja muudame lihtsamaks projektide rakendamise ning need kulusid saab selle meetodi järgi arvestada ka siis kui, kui sada protsenti teenusest ostetakse hankega sisse Need äh, lihtsustatud kulumääratlused on siis vastavuses määruse artikliga nelikümmend üks. artikkel nelikümmend üks on õiguslik alus, mille alusel liikmesriigile hüvitatakse operatiivprogrammiga või tööprogrammiga kantud kulud ja need kulud tekivad siis, ei teki alati selles suhtes, kus makseasutus teeb kasusaajale äh, makse, vaid vastupidi, me anname rohkem paindlikkust. ja see paindlikkus on eriti oluline komisjonile ja makseasutustele. liikmesriigid võivad kasutada ka oma aruandlustava ning me oleme nõus sellega, et kui liikmesriik teatab, et ta tahab kohaldada lihtsustatud äh, maksemäärasid, siis me ei nõua selle kohta mingeid lisaselgitusi, me lihtsalt võtame selle teadmiseks. aga negatiivne osa seisneb selles, et äh, seda lihtsustatud süsteemi saab siiski kasutada ainult Euroopa Sotsiaalfondi ja mitte teiste fondide puhul. nagu ütlesin, võeti delegeeritud määrus ise vastu üheksandal juulil kaks tuhat viisteist ja selle määruse peamine osa on rakendusala, ähm, tegevuste liigid, lihtsustatud kulutuste summad ja koheldamine ning äh, iga kord, kui liikmesriigid esitavad meile mingisuguse taotluse antud juhul siis ühikuhindade standardiseerimine ähm, ja äh, kindla määraga ähm, ühekordsed maksed, siis me lisame sellele delegeeritud määrusele lisad. seda me oleme teinud kolm korda, alguses hõlmas see määrus vaid Prantsusmaad ja Rootsit, sest ainult nemad kasutasid sellist maks-, maksete süsteemi. Prantsusmaal hõlmati ka noorsooalgatus ja Rootsi puhul leppisime me kokku teatud personalikulutuste katmises ja see ei olnud siis seotud mitte ainult noorsoogarantii, vaid ka teiste poliitikavaldkondadega. esimest korda muutsime me delegeeritud määrust kaheksateistkümnendal märtsil kaks tuhat kuusteist, aga me ei muuda mitte delegeeritud määruse artikleid, vaid me muudame lisasid. ja me lisasime siis Belgia ja Tšehhi Vabariigi. Tšehhi Vabariigi puhul oli seot-, oli küsimus seotud ühekordsete maksetega, mis seondusid lapsehooldustasude äh, maksmisega ja Belgia puhul puudutasid muudatused äh, kutseõpet. täna siis teen ettepaneku artikli nelikümmend üks alusel laiendada äh, Tšehhi Vabariigi õigusi ja siis lisanduvad Slovakkia, Saksamaa, Malta ja Itaalia. Tšehhi Vabariigi puhul on meil kaks uut valdkonda kus lihtsustatud maksesüsteemis on juba kokku lepitud kõigepealt töötajate väljaõpe ja teiseks tudengite õpetamine, see on siis kaksteist ühekordset maksetüüpi, mida saab kohe kasutada. ühekordsed maksed lapsehoolduse puhul võeti vastu juba eelmine kord aga neid peaks saama kasutada siis nüüd ka Praha tegevuskava puhul. siis on veel ühekordsed maksed, mis puudutavad töötajate väljaõpet ja miinimumtasu tagamist. noorsoolgatuse ühiku hindade puhul me kasutasime ametlikku statistikat, mis meil selle sektori kohta on. ja oluline on see, et tegevuskava sõlmatakse umbes nelisada miljonit eh, eurot Euroopa Sotsiaalfondi raha, mida siis hakatakse eh, Tšehhi Vabariigis kasutama. järgmine lisa on Malta kohta. me oleme kokku leppinud abi andmises eh, puuetega töötajatele ja, ja ebasoodsas olukorras olevatele töötajatele. toetus on teatud protsent Malta miinimumpalgast ning lihtsustatud maksed toovad siis kaasa umbes kümne miljoni euro väljamaksmise. aga summad võivad muutuda, kui muutub äh, Maltas kehtiv miinimumpalk. Itaalia. Itaalia puhul on meil pikk lisa, sest siin on kaks peamist valdkonda. kõigepealt äh, siseriiklik äh, noorsooalgatus ning ka teadlaste toetamine toetatakse neid tegevuskavasid, mis on hõlmatud siseriiklikku ja regionaalsesse tööplaani. noorsoalgatuse puhul oleme kasutanud regionaalseid andmeid sarnaste projektide kohta ja me oleme siis lähtunud keskmisest palgatasemest nii teadlaste kui ähm, doktorantide puhul ja see määr on erinevates piirkondades erinev. me arvestame ka seda, et kui tarbijahinnaindeks muutub rohkem kui viis protsenti, siis arvutatakse need summad ümber ja kui Itaalia siseriiklik õigus muutub, siis arvutatakse ühikuhinnad samuti ümber. me eeldame, et need lihtsustatud kulud toovad siis kaasa viiesaja miljoni euro eh, väljamaksmise Euroopa Sotsiaalfondist. Slovakkias on kaks eh, ühikuhinda, üks puudutab töötajate eh, võõrkeeleõpet ja teine IKT-d. me toetame ka suuremat hõlmatust lasteaedades ja algkoolidest, selleks nähakse ette eraldi ametikohad. me näeme ette töötajate toetamise nii koolituse tasumise kui ka kaudsete kulude kaudu ning Slovakkial on siis ette nähtud äh, kaheksakümmend miljonit eurot. Saksamaa. siin on üks regioon ja Need ähm, kulutused on siin samuti seotud siis koolidega, äh, kuidas luua kõiki hõlmav koolisüsteem ja kuidas aidata erivajadusega õpilasi. kõik need ühikuhinnad äh, hõlmavad seda, et õpetajad vajavad väljaõpet ja et äh, üksikisikud võivad vajada veel eraldi väljaõpet, mis selgub siis, kui nad programmi lähevad. siia on ette nähtud neliteist miljonit eurot ja Saksamaa ei ole esitanud mingit taotlust nende ühikuhindade muutmiseks, nii et kui Magdeburgi regioon leiab, et ühikuhinnad ei ole tegelikult realistlikud, siis on neil vaja esitada uus taotlus ja alustada uuesti läbirääkimisi. lõpuks on esitanud taotluse ka Holland. Hollandis räägime me kolmest ühikuhinnast ehm, vanglates vangide aitamine, äh, kohtulik järelevalve pärast äh, vanglakaristuse äh, ärakandmist ja teised sekkumismehhanismid. ja ühikuhinnad sõltuvad sellest, kui pikad on vastavad programmid, me arvutasime välja keskmise päevamäära ja Hollandile nähakse ette umbkaudu nelikümmend kolm miljonit eurot mille siis komisjon nende ühikuhindade alusel välja maksab. lühikese kokkuvõttena tahaksin öelda, et äh, selle programmi, äh, selle ühtlustat-, äh, lihtsustatud maksesüsteemi vastu on väga suur huvi ja see huvi kasvab järjest. ja seetõttu oleme siis vastu võtnud need lisad ja kokku nähakse siin ette kaks koma üheksa miljardit ehk peaaegu kolm miljardit eurot. ja me teeme koostööd liikmesriikidega, sest me teame, et liikmesriigid tahavad juba esitada ka uusi taotlusi. Euroopa Komisjon omalt poolt arvab, et me peaksime looma ka Euroopa Liidu ülese lihtsustatud äh, äh, kuluoptsioonide metodoloogia see oleks kättesaadav kõigile, aga selles oleks arvutamine ja taotlemine väga palju lihtsam. meil on praegu, me oleme praegu selle ettepaneku esitanud kõrgetasemelisele töörühmale e, ja saame seda täpsemalt tutvustada siis, kui oleme saanud nende arvamuse. ehk siis delegeeritud määrus võib tulevikus sisaldada lisa, mis puudutab tervet Euroopa Liitu aga aasta kaks tuhat seitseteist alguses on äh, uutel liikmesriikidel või ka olemasolevatel võimalik hakata esitama uusi taotlusi. aitäh! nüüd siis diskussioon. sõna on kõigepealt soovinud härra Lopes äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, palun. Eh, aitäh! mul on äh, küsimus ja see on tegelikult väga lihtne küsimus kuidas te seda näete? kas see uus mehhanism võiks kuidagi mõjutada noorsootagatist, eh, kas see võiks vähendada noorsootööpuudust? eriti puudutab see probleem ju Hispaaniat, kelle enda eelarvelised võimalused on piiratud. kas see võib meid aidata ja millisel määral? aitäh ja mulle tundus, et ka Jean Lambert soovis sõna, palun suur tänu. ma, ma arvan, et et nüüd võiks äh, liikmesriikide aruandlusvigade määr väheneda. ma saan aru, et äh, et võib-olla see lihtsustamine tähendab seda, et aruandlusreeglid tegelikult muutuvad karmimaks. ja et me saame hakata vaatama teisi aspekte aga ma tahaksin küsida, kas lihtsustamist üldse saab anda kasusaaja tasemeni edasi, alles siis muutuks see programm ju tõesti lihtsamaks. kuidas, kuidas see aruandlus toimuda saab? me ei keela ju ära mingit arvete esitamist, aga kuidas see välja näeb? suur tänu! kindlasti on meil põhjust seda ettepanekut tunnustada ja tänada komisjoni, sest eh, nende töö ju kindlasti lihtsustab olukorda eh, turul. kui me vaatame seda, millised on praegu probleemid, eh, siis eelarvekomisjon on ka ise öelnud komisjonile vastustes, et tegelikult meil peaks olema rohkem lihtsustamist. ja need küsimused puudutavadki ju ennekõike suuri eh, riike, kus probleeme on rohkem. nüüd siis Mariann Haakin. aitäh, lugupeetud esimees, aitäh komisjonile. ma nõustun härra Berenskiga Eh, selles, et see ettepanek on oluline, me peaksime liikuma edasi. ma ei hakka kõike üle kordama, aga ähm, kontrollikoda andis ju hiljuti välja oma raporti, ma tahaksin teada, mida nemad arvasid lihtsustamise kohta, kas nad on andnud mingeid juhiseid? ma kordan üle ka Jean Lambertsi küsimuse see lihtsustatud kuluoptsioonide võimalus, me oleme sellest eh, tihti rääkinud ja oleme teada saanud, et eh, nendel, kes tegelikult inimesi aitavad, on mõnikord raske seda raha taotleda ehm, ja neil on raske aru saada, kuidas kogu see menetlus üldse käib, aga meie siin peame kord aastas eelarve heaks kiitma, vajutama rohelist või punast nuppu ja meie jaoks need kogusummad on seega väga olulised. tahaksin üle korrata selle, mida Jean Lamberts küsis. kas kogu see lihtsustamine liigub ikkagi terves ahelas, kas meil on võimalik öelda, et see, mida me teeme, kokkuvõttes mõjutab selle kasusaaja elu positiivselt? kas eh, on siis vähem aruandlusvigu ja vähem eh, eeskirjade eiramist või õigusnormide rikkumist? aitäh, sõna saab Toomas Mann. suur tänu. tegelikult ei peaks ma üldse siin sõna küsimagi, sellepärast et ma olen nõus sellega, mida kolleegid eh, ütlevad, aga oluline on see, et erinevatest fraktsioonidest pärit inimesed väljendavad samasuguseid arvamusi ja sellepärast on see väga oluline. kui meil on Euroopa programmid ka teistes valdkondades ja me saame öelda koha peal, kas äh, on äh, raha kohale jõudnud, kas lahendus on käes. lihtsustamine on väga oluline teema, see ei tähenda seda, et me vähendame detaile, vaid seda, et me tahame näha, kas on võimalik ka taotlusi esitada ja need, kes taotlused esitavad, äh, ei ole frustreeritud ja ütlevad, et mitte miski ei aidanudki loomulikult lihtsustamine on tähtis, aga lihtsustamine peab olema nende hüvanguks, kes ütlevad, et me saame saavutada midagi sellega. mida konkreetselt on võimalik eh, teha selleks, et eh, lihtsustamine leid-, eh, aset leiab, kas see on tagatud ning kas on võimalik seda teistele programmidele üle kanda. meil on Euroopa lisandväärtust, see on selge, meil on mitmed programmid, mille kallal me tööd teeme, aga oluline on see, et lisaväärtus peab olema loodud, siis on meil võimalik äh, midagi teha, siis on see lisandväärtus ka käega katsutav ja silmaga nähtav ja toetan seda, mida ütlesid kolleegid ennist, suur tänu. Thank you um,. Well I think you have heard. Uh, suur tänu. ma arvan, et te olete kuulnud äh, erinevaid vastuseid äh, kõik samas teemavaldkonnas, aga annan nüüd komisjonile sõna vastulauseks suur tänu ja suur aitäh, et olete töötanud meid äh, selles osas, et me oleme saanud äh, luua lihtsustatud äh, kuluvõimalusi enamik liikmesriike, kes on võima-, kes kasutavad seda ühte summat, et oma kulusid katta, on jõudnud sellele, et vähendada kulusid, aga selge on ka see, et ük-, kulud üksuse kohta jäävad äh, samasuguseks, see ei ole muidugi sada protsenti. Äh, ma tahan öelda, et äh, liikmesriikide otsus on vaja ise ära teha, nad peavad ka vaatama, kas hakkavad rakendama samasugust lähenemist, aga delegeeritud õigusaktidega on võetud vastu need kulude küsimused ja paljud liikmesriigid kasutavad seda soodsalt ka avalduse, ka projekti elluviijatele siis äh, kontrollikoja puhul, kui lihtsustatud kulude võimalusi kasutatakse, ei ole väga palju rikkumisi äh, ja ei ole ka parendusi vaja palju teha, mis äh, siis annab teatud stabiilsuse ka liikmesriikidele, kui nad teavad täpselt, milline eelarveliste vahendite hulk on ja kuidas nad saavad seda kasutada. siis noorsoogarantii ja noorte tööhõive algatus Eh, Hispaaniaga me oleme aastaid tööd teinud selleks, et lihtsustatud kulude võimalust rakendada. loomulikult on eh, regioonide liikmesriikide vahelised vahed ja erisused ja see on suur väljakutse, aga me oleme eh, ka tegelikult kasutanud oma võimalusi, et toestada noorsootööhõive võimalusi Hispaanias. just hariduslikud meetmed, mis on meie Euroopa Liidu lihtsustuse järgmine prioriteet. Mm, need rakenduvad ka Hispaaniale ja neid on võimalik siis lihtsalt kasutada äh, Hispaanias kõikide regioonide jaoks, kui nad noorte tööhõive algatusi ja noorsooprogrammi rakendavad. see on väga positiivne, sellepärast et liikmesriigid ja regioonid, neil on väga äh, otsekohene äh, lahendus, nad ei kulu nad ei kontrolli reaalkulusid sellisel moel, nii et nad ei pea igat äh, eelarverida näpuga järge ajama ja kontrollima, aga nad äh, saavad siis ühe inimese koolituse kohta teatud äh, summa, mis on juba enne ette kokku lepitud. nii et praegusel hetkel ei saa me öelda, et noorsoogarantiile väga tugev mõju on Hispaanias, sest äh, tegelike kulude najal toimub ikkagi kulude aruandlus ja arvutamine praegu. suur tänu! Äh, igasuguste vastusõnade äh, ja vastuhäälte esitamiseks viisteist november tähtaeg komisjonis ja kolmkümmend üks detsember parlamendi jaoks tervikuna. suur tänu! ootan ära Äh, kella üksteist kolmkümmend, et alustada siis Euroopa noorteürituse järelmeetmeid puudutava kuulamisega, kuulamisega.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 colleagues, can I ask if you know... head kolleegid, kas teate kolleegide kohta, kes ei tule kohale, võtame lihtsalt nende nimed laua pealt ära, et saame panna sinna istuma meie äh, noored külalised. näiteks ECR-i kolleegid äh,, ma ei näe neid praegu vähemalt, nii et kui teate, et teie kolleegid kindlasti täna praegu siia ei tule, siis oleks äh, väga äh, suurepärane, kui me saaksime panna teised inimesed istuma äh,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 Jean, palun ole hea, sina tule ettepoole, jäta lihtsalt nime, nimesilt sinna, kus ta on If anyone still hasn't got a seat, please kui inimesi on, kes ei ole veel istuma saanud, siis olge head, tulge ettepoole siin saalis, eesotsas on veel palju tühje kohti colleagues, um, I think we should head kolleegid, ma arvan, et me peaksime algust tegema. Äh, võib-olla tuleb siia kolleege ja, ja külastajaid veelgi, aga me oleme juba jäänud ajast maha, aga ma tahaksin anda võimaluse äh, ikkagi meie arutelud võimalikult põhjalikult ära pidada. tahaksin öelda tere tulemast kõikidele meie külalistele, meil on siin umbes äh, sada noort Liežist, Strasbourgist, Riiast, nii et te olete siia täna meie juurde väga teretulnud. Now the, the second edition of the Euro Euroopa noorteürituse eh, teine osa leidis aset eh, käesoleva aasta mais Strasbourgis ja rohkem kui seitse tuhat viissada noort oli tulnud sinna kokku selleks, et eh, arutada tuleviku Euroopa jaoks ideid ja mõtteid. tänane kuulamine on korraldatud selleks, et sellel noorteüritusel oleks jätku üritus. ja siin ei ole kõneaega kõigile küll väga palju. ma juba palun praegu kohe kõigile äh, seda, et pidage kinni oma kõneajast, aga mul on väga hea meel öelda tere äh, ai, siis noorteürituse osalejatele, kolmele neile, kes on tulnud täna siia selleks, et erinevatel teemadel oma arvamusi äh, Äh, meile öelda, näiteks äh, migrandid tööturul, oskuste arendus äh, selleks, et noorte töötusega toime tulla ja noored ettevõtjad ja iduettevõtted. meie kuulamise formaat on ideede kontroll nii-öelda, mis on just EIE e, ürituse jaoks loodud ja kolm inimest kannavad ette äh, oma ideed ning kaks liiget, kes on juba valitud välja, vastavad sellele, nii et kõik on ette planeeritud. tahaksin teile tutvustada nüüd lühidalt meie kõnelejaid. Lorenz Neuner äh, on Saksamaalt ning tema räägib oskuste arendusest äh, kui võimalusest noorte tööpuudusega võidelda. ning äh, noored ettevõtjad ja iduettevõtted ka siia kaasatud. Melissa Tšivski Ühendkuningriigist, kes räägib Eh, migrantidest tööturul ja noortest ettevõtjatest ja töötajatest ning Leoni Schultz, eh, kes on Hollandist ja räägib eh, pagulastest ja migrantidest tööturul ning oskuste arendamisest tööpuuduse leevendamiseks. meil on olemas ka Twitteri hashtag selle jaoks EIE e kaks tuhat kuusteist me lootsime ka Twitteri äh, seina siin panna, aga meil ei ole seda võimalik kahjuks teha selles koosolekusaalis. aga te saate kõik Twitterisse äh, minna ja sealt äh, seda arutelu jälgida. kaks minutit äh, esi-, ettekandjale, kaks minutit parlamendiliikmele ja siis üks minut vastuseks kõneleja poolt. ja siis selle sessiooni lõpus on meil hea meel kui härra äh, Servots, peadirektor, tuleb, äh, vastab komisjoni nimel äh, ja annab vastulauded, laused siis sellele debatile. nii et olge head, palun, pidage kinni oma kõneajast. ma püüan siin mitte olla väga karm, aga öö, pean ka ise kõneaegadest kinni esimene teemade valdkond on siis äh, sisserännanud ja tööturud ning Leon Schultz alustab, palun. suur tänu. Euroopa Parlament peaks rakendama sellist süsteemi, mis selgitab ja suurendab äh, pagulaste diplomite tunnustamissüsteemi. kui me vaatame tänaseid konflikte ja rändevooge, siis on vaja pagulastele töövõimalusi, sellepärast et see võimaldab, äh, võimaldab neil integreeruda. minu ettepanek on seetõttu viia teha ettepaneku äh, Euroopa Liidu suunistele, mis annaks äh, kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele äh, võimalused tunnustada kvali-, kutsekvalifikatsiooni. Need liikmesriigid, kes pole seda teinud, siis on võimalik näiteks pagulasel paluda teha lisateste või eksameid paljud need pagulased, kes äh, jõuavad liikmesriikidesse, neil on töökogemust ja neil on ka professionaalne kvalifikatsioon, aga kuna nende äh, koolidiplomeid ei tunnustata, siis äh, saab sellisest inimesest lõppkokkuvõttes kvalifitseerimata asüülitaotleja. see on tegelikult sotsiaalse kaasatuse ja pagulaste tööturu võimaluste uuringus ka teie poolt välja toodud vaja on äh, korralikke menetlusi selleks, et äh, tunnustada neid äh, diplomeid, mis on antud välja väljaspool Euroopa Liitu. kuna üleilmastumine suureneb, on vaja Euroopa Liidul asuda tegutsema niimoodi, et nad, et oleks võimalik neid inimesi kaasata tööturule ning see väldib ka sotsiaalset tõrjutust kvalifikatsioonide tunnustamine ja seda kiirel moel ning võimalus inimestel jõuda tööturule kiiresti on väga oluline selleks, et äh, pagulastel äh, oleks võimalik saavutada ka rahaline sõltumatus. ja see omakorda on eelduseks selleks, et pagulased saaksid osa meie majandusest ja integreeruksid meie ühiskonda äh, pagulastel oli ju oma elu enne, kui nad Euroopa Liidu jõudsid ja me peaksime neid integreerima sellisel moel, et nende eelmisi jõupingutusi võetakse arvesse. suur tänu! suur tänu. ja nüüd annaksin Meelisele kaheks minutiks sõna, palun. mina teen ettepaneku Euroopa Liidu töö mobiilsuse portaali EURES muutmiseks, see peaks olema andmebaasiks, mis võtab arvesse iga liikmesriigi äh, tööturu aspekte, siin me näeme näiteks, et Hispaanias on vaja konkreetselt meditsiinitöötajaid ja äh, siin oleks võimalik äh, teha otsingut niimoodi, et pagulaste oskused oleksid äh, arvesse võetud, et neid oleks võimalik kohe rakan-, rakendada. ka karjäärinõustajate ja värbamisnõustajatega oleks võimalik teha Skype'i vestlusi niimoodi, et leida need inimesed äh, vastavalt äh, töökohtade vajadusele ja seda saaks ka Euroopa Liidu vahenditest rahastada. ka äh, tööhõiveministrid peaksid siin kaasa mängima ja olema valmis andma liikmesriikide konkreetseid andmeid, kui palju on töökäsi puudu teatud sektorites. andmebaasi Äh, sihtrühmaks oleks pagulased ja migrandid, aga see oleks avatud ka kõikidele teistele liikmesriikide kodanikele, sealhulgas ka töötutele noortele. paljudel äh, pagulastel on tegelikult ideed olemas juba, kuhu nad täpselt tahavad kolida, vastavalt sellele, kuidas nad hindavad äh, riikide võimalusi aga selline ettepanek teeks kõik läbipaistvamaks ning jagaks strateegiliselt õigesti ümber ka pagulased, nii et nad jõuaksid tööjõuturule kohe. niimoodi saame me ära eh, teha rohkem koostööd Euroopa Liidus ja kasutada ära need oskused, mis on olemas niimoodi on võimalik saada üle majandusraskustest ja luua selliseid poliitikaid, mis majanduskasvu hoogustavad me peame looma selliseid toetavaid skeeme ka omaenda kodanike jaoks ning saame ligipääsu rahastamisele äh, sellistes sektorites, kus on Euroopa-üleselt probleeme. ja nüüd ma annan eh, sõna Toomas Mannile, esimesele mm, parlamendisaadikule. suur tänu. suunised noortele ma arvan, et see oleks tegelikult kõige olulisem. me peame andma inimestele võimaluse tajuda seda, et teid on vaja. me tahaksime, et te äh, teie eest hoolitsetaks korralikult, kui te olete siin. loomulikult äh, peab äh, selle konkreetse riigi reegleid õppima, õppima tundma. oluline on see, et me teaksime, mis on selles riigis oluline ja vajalik, aga oluline on ka see, et me Eh, praktikate läbi saaksime toetada seda, et inimesed saaksid aru, mida tähendab täpselt eh, täpsus, usaldusväärsus. tööturul on seda vaja ja tööandjate juures samuti, võib-olla kodus ei ole kõik seda kogenud, aga meie oleme tegelikult väga palju positiivseid kogemusi omandanud eh, noortega. me oleme andnud võimaluse erinevateks koolituseks ja praktikaks, loomulikult siin ka rakenduvad reeglid noored on tegelikult väga teretulnud eh, VKE-des. ja need inimesed, kes eh, töötavad nendes ettevõtetes juba praegu, ütlevad, et te olete teretulnud, eh, kultuuridevahelist kompetentsi ei, ei saa peale suruda, aga oluline on see, et inimesed saaksid äh, võimaluse astuda sisse sellesse töömaailma ja näha neid protsesse. ma olen mitmete noortega rääkinud ja nad ütlevad tavaliselt, et jah, ma tahan hästi makstud töökohta, aga ma olen ka nõus sellega, et mind koolitataks. meil on näiteks Saksamaal äh, individuaalne õpipoisikoolitus, äh, kus me saame ettevõtete kogemusi tõlkida noorte enda kogemuste pagasi hulka hea koolitus ja õpipoisikoolituse võimalus äh, oma koduriigis äh, või on mul võimalik äh, kuhugi tagasi pöörduda või liikuda edasi teise liikmesriiki. küsimus on, kuidas on teie kogemused selles osas? suur tänu. ja nüüd ma annan siis sõna Brandonile. suur tänu. suur tänu nende ideede eest on väga oluline, et parlament jätkaks dialoogi, nii nagu ta seda on teinud viimastel aastatel ja et me jätkame ka sellise initsiatiiviga, et me arutame e, selliseid küsimusi Euroopa demokraatia kojas. parlamendi e, raportöörina e, rändajate integreerimisel tööturule siis ma saan täiesti aru, kuivõrd oluline on diplomite ja e, oskuste e, tunnistamine ja peab e, tunnistama ka uusi oskusi ja tegema seda uutes süsteemides. see on üks niisugune teema, mida me parlamendis oleme käsitlenud, kuid me peame rohkem arvestama seda, mida tehakse liikmesriikides, sest me tahame investeerida nii avaliku sektori kui erasektori struktuuridesse, mis aitaks noorte inimeste oskusi tunnustada. on vaja suurendada investeeringuid tööhõive teenistustesse ja me peame võitlema ka rassismiga, Eh, mis eh, tegelikult tähendab, et me, eh, mis, mis on tekitatud sellest, et teistel haavatavatel rühmadel on vähe võimalusi. me peame tõepoolest tunnustama tõeliselt inimeste oskusi, aga me peame andma kõikidele inimestele võimaluse paremini jõuda õpivõimalusteni. see ei puuduta mitte ainult inimesi, kes on kusagilt meie juurde tulnud, vaid see puudutab kõiki noore inimesi. ma ütleksin ka seda, et ma olen täiesti nõus, et liikmesriigid peavad rohkem esitama andmeid, kuid sageli eh, on olukord sellest, et eh, liikmesriikide erinevates piirkondades puudub koordinatsioon eriti nende teemade osas ja just selles valdkonnas on vaja suurt koordinatsiooni, et jõuda eh, seatud eesmärkidele, me peame töötama koos Euroopa eh, tasemel eh, selleni ja me peame tegema koostööd noorsoorganisatsioonidega. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja, kaks minutit. suur tänu ja tere tulemast kõikidele noortele siin saalis noored, kes on tegelikult meile, poliitikutele, rikastajaks siin Euroopa Parlamendis alati. minu arust on oluline see, mida alguses siin öeldi, meil on migrandid, pagulased, kes nüüd äh, massiliselt Euroopasse äh, tulevad ja neid äh, tajutakse, nendest saadakse aru erinevalt. meil on rahvusriigid ja äh, me ka tajume endid rohkem kui rahvusriikidena, aga eh, migrandid, eriti just Saksamaal, eh, sunnivad meid sellele, et veidikene teistmoodi asjadest aru saada. et eh, näha ja tunnustada erinevaid kultuure, erinevaid keeli ja nad küsivad meie käest, kas me oleme valmis olema sellises, kas meil on sellised võimalused, et neid integreerida oma riikides. just Saksamaal on meil oluline see, et meil on põhisuunised, millest me peame hoidma, äh, pidama kinni. just teie, noored, saate aidata meid äh, ja meie mõtteid rikastada selles osas. Te olete juba piiriüleselt aktiivsed, äh, olete erinevates riikides reisinud ja kui ma vaatan, kuidas minu lapsed Kanadasse, Austraaliasse, Ameerikasse lähevad ning seal rikkalikult kogu, kogemusi omandavad, see on äh, meie kultuurireis, äh, äh, ring. aga kui näiteks me kutsume Aafrika noori meie juurde, lubame neil õppida tundma meie kultuuri, siin töötada ja nii edasi ja vastupidi ka, et meie noored lähevad sinna võõrastesse riikidesse, rikastuvad seal ning saavad aru sellest, kuidas nähakse tööd äh, Ameerik-, Aafrikasse äh, võrrelduna meie või India või muude riikidega, siis äh, on nad rikastunud, tulevad tagasi Euroopasse oma kogemustega ning me saame seda rikast võimalust kasutada ka oma koduriikides. suur tänu, et olete tulnud! suur tänu! ja viimane kõneleja on Renate Veeber. suur tänu, ma tänan väga ai osalejaid ja just nimelt selle sissejuhatuse eest. me oleme alutanud eh, viimase pooleteist kahe aasta jooksul väga palju sisserändajate ja pagulaste eh, teemat, aga mul on väga hea meel, et eh, kuulda teie käest, et teie samamoodi uurite teid selle probleemi lahendamiseks kõik valitsused näevad seda, et kui eh, tuleb järjest rohkem sisserändajaid tööturule, siis see takistab noorte eh, pääsemist tööturule, aga teie eh, sõnum on hoopis erinev sellest, mida nagu ametlikult, millest ametlikult räägitakse. nii et, et võimalik, et tegemist on poliitilise probleemiga. mulle tundub, et üks oluline aspekt on kultuuri erinevus. Euroopas on selline tendents, et kõiki sisserändajaid käsitletakse sarnastena, aga nemad toovad kaasa oma erinevad kultuurid ning meie Euroopas eh, peaksime aru saama nendest erinevustest nii et me peaksime tegelikult kasutama niisugust rohujuure tasandi lähenemist inimeste integreerimisel. loomulikult asi on ka eh, oskustes, aga eh, me peame ära kasutama kõik selle, mis inimesed on juba omandanud eelnevalt. minu küsimus on selles, mis on, kuidas jõuab teie sõnum teie valitsusteni sest eh, paistab, et teie olete niivõrd valmis töötama koos eh, pagulaste sisserändajatega. suur tänu. ja nüüd ma siis eh, annan sõna meie kahele algsele kõnele, et nad saaksid vastata nendele küsimustele. palun, üks minut on teil aega. kõigepealt, tähendab, ma vastaksin härra Mannile, proua Veberile oma kogemusest võin ma öelda, et minu sõbrad on kõik väga avatud erinevatele kultuuridele, sellepärast et me oleme kohtunud eh, erinevate kultuuridega, kui me oleme õppinud eh, rahvusvahelistel kursustel ja saanud ka eh, oma diplomid. ja üldse ma tegelen rahvusvahelises valdkonnas ning kui me rohkem suhtleksime otseselt sisserändajatega. mina ise elan praegusel hetkel Sheffieldis, ma muidugi ei arva, et neid peaks sinna tulema tohutult palju, aga ma arvan, et kui me nendega eh, kommunikeerime, rohkem suhtleme, siis nad integreeruvad meie kultuuri. on vaja vastastikust, eh, vastastikust eh, mõistmist ja soovi ning siis saavad ka valitsused aru, et neid on võimalik integreerida meie tööturule. ma arvan, et see on mu vastus. suur tänu ja nüüd Melissa, palun. tahtsin eh, kommenteerida eh, kui seda, et te ütlesite, et kultuur on oluline, et seda peab arvestama. ja ma just eh, Eurasi, Eurasi ettepaneku puhul seda arvestasingi sellepärast et lõppude, lõpuks on seal lõpus võimalik öelda välja, kuhu sa tahaksid minna. nii et eh, pagulane saab eh, aru, mida eh, on vaja, mida Euroopa vajab just oskuste osas. ja sedamoodi saavad nad ka omandada seda kultuuri, mis on Euroopas ja erinevates Euroopa riikides. ja kui te lähete eh, sellele platvormile, siis te saate öelda, et eh, seal on võimalik öelda, et, et näiteks mul ei ole praegusel hetkel selliseid oskusi, aga mida ma saaksin teha, et neid oskusi eh, omandada mida oleks vaja ja niimoodi võib erinevate maade kultuuri omandada. ja siis, mis puudutab koordinatsiooni erinevate osapoolte vahel, siis ma arvan, et motivatsioon koostööks tuleb tegelikult statistikast, seda saavad riigid ise teha, sest niimoodi on võimalik vaadata, et näiteks teatud oskustest on puudu ja saab mõelda, mida ma, on võimalik sellel maal oma inimeste jaoks ära teha. see näitab eh, tegelikult valitsustele, kuidas nad saavad oma riiki aidata. nii et, et tegelikult asi on ikkagi oskustes, mitte mingisugustes erilistes šokkides. suur eh, tänu, meil on tõepoolest väga vähe aega ja sellepärast me läheme otsemaid edasi. ja nüüd me läheme teiste ideede vooru juurde ja see puudutab just nimelt ideede arendamist selleks, et võidelda eh, tööpuudusega ja esimene kõneleja on eh, siin meil valmis kaheks minutiks. lugupeetud eh, kolleegid, tänane haridus ei arene nii kiiresti nagu digitaalmaailm ja praegune kasvav põlvkond, eh, nendele pääseks eh, digitaalsetest oskustest ja sellepärast on vaja digitaalselt eh, üle saada oskuste puudumisest noorte töötute osas me saame selleks kasutada üle, ülikooli, me saame selleks kasutada praktikakohti ettevõtetes ja praktikat võib välja pakkuda kaks korda aastas. E, võib kasutada e, programme ja tarkvara, mida kasutatakse ettevõtetes. noored inimesed võivad endale valida teatud te tegevusvaldkonna, logistika, tööstuse ja nii edasi ning õppida selgeks teatud programmid aga kõikidel tegelikult peab, kõik peaksid läbi tegema sellise põhilise eh, õpetuse eh, tarkvara osas, et nad teaksid, millest räägitakse. see ei peaks olema mitte nii nagu ülikoolis, vaid see peaks põhinema programmidel ja eh, iseõppimisel. kasutada tuleb spetsialiste selles valdkonnas töötusest ning lõpuks nad hindavad seda tulemust, mida eh, nendes eh, eh, laagrites on tundide jooksul õpitud, see distsiplineerib ka inimesi. digitaalsete oskuste laagrite rahastamine peaks toimuma Euroopa rahadest niimoodi, et osalejad ise mm, raha ei maksa. selle aluse saaks alustada pilootprogrammidega, mis põhinevad ülikoolidel ja e, lugupeetud e, parlamendisaadikud, palun aidake noortel inimestel omandada digitaalseid oskusi. And... aitäh. nüüd siis palun Leoni. mina teen ettepaneku, et Euroopa võtaks vastu sellise raamistiku, mille abil saaks edendada e, kõrgete oskustega inimeste õpet Euroopa peab aitama mitmeid põlvkondi ja lahendama mitmeid väljakutseid. see tähendab seda, et tuleb kombineerida kolme peamist oskust, milleks on akadeemilised, tehnilised ja nii-öelda pehmed oskused, näiteks eneseusaldus, kommunikatsioon, loovus ja meeskonnatöö. AI raportis on selgelt ka öeldud, et noorsootöötus on üks suuremaid probleeme Euroopa Liidus. suur osa sellest probleemist on aga see, et koolis õpitu ei seostu sellega, mida reaalselt on elus vaja meie õppekava peaks kavastama, kajastama neid kolme oskust, millest ma rääkisin, aga tegelikult kajastab see lihtsalt teatud aspekte. tööturg ootab inimesi, kes suudavad lõimuda, kes on sotsiaalselt tugevad, paindlikud ja koostöövõimelised. probleemipõhine õpe võiks äh, neid ähm, puudusi veidigi kahandada inimesed, kes saavad aru, mida reaalne elu ootab, saavad tööturul pärast lõpetamist ka paremini hakkama ilmselt oleks mõistlik ette näha ka finantseerimine, mille abil õpilased saaksid äh, minna kuskile kogemusi omandama juba õpingute ajal ja isiklikult võin öelda, et see on väga oluline. olen ülikooli ajal käinud kahel lühipraktikal ja see on kindlasti üks paremaid otsuseid, mille ma üldse sain teha. see näitab mulle seda, mida tööandja tegelikult ootab ja äh, see on palju olulisem kogemus kui see, mida õigusõppe käigus õppisin koolis. peale selle olen omandanud suurema enesekindluse oma oskuste osas ja sain kokku puutuda teemadega, mida koolis üldse ei õpetata. oskustele rõhumine tugevdab kindlasti noorte positsiooni tööturul ja äh, edaspidi on võimalik neid oskusi kasutada ka edasises õppes ja see omakorda annab juurde veelgi enesekindlust see tähendab seda, et äh, õpilane oleks äh, praktiliste kogemustega ja tal oleks suurem võimalus äh, saada tulevikus tööd. aitäh! esimene Euroopa Parlamendi saadik on Hans Becker, kaks minutit. suur tänu! suur tänu eelkõige see, nende ettekannete eest, mis on tegelikult äh, seotud väga selgelt äh, sellega, mida ma äh, lugesin siit Euroopa vormimine parimate ideedega mõningate päevade jooksul. tegelikult siin institutsioonid on aastaid ja aastaid tööd tegemas nende ettepanekute kallal, need on suurepärased mõtted, siin on kaks projekti, mida ma täielikult toetan, minu arust digitaalsete oskuste laager on väga hea mõte ja ka probleemipõhine, probleemiteadlik õppimine täpselt samamoodi, sellepärast et see ka pehmeid oskuseid kaasab. tegelikult on ju küsimus konkreetselt selles, et töö, tööhõive võimalusi kõikide vahenditega saavutatakse ja need toetavad kõik eh, ettepanekuid, mille me oleme juba teinud, näiteks Äh, kaks siis karjäärid, äh, ettepanek, äh, mille me oleme teinud ka komisjonile, me oleme tegelikult nüüd rõhutanud seda, et tööturupoliitika ja ka hariduspoliitika ei ole Euroopa Liidu pädevuses. siin on vaja kindlasti kasutada Euroopa poolaastat, mis on väga tugev survemehhanism ja peaks seda niimoodi kasutada ka Euroopa Parlament on igal juhul siin olulist rolli mängimas maksmata praktika ei tohi mak-, tulevikus rolli mängida, või vähemalt nii suurt rolli, äh, nii nagu noored on siin seda ette pannud, äh, sotsiaalpartnereid tuleb kaasata ilma töövõtjate ja tööandjate esindajatega ta ei saa tööturule vastavat äh, koolitus- ja haridusprogrammi rakendada. ja lõppkokkuvõttes tahaksin ma ka rõhutada seda, et noorsoogarantiid Äh, ettepanekuga tuleb edasi minna, see on olnud tegelikult edukas, äh, järelkaja on olnud positiivne. me võiksime siin komisjoni tunnustada, et nad on äh, Euroopa Liidu pehme jõu ja võimuga väga hästi ümber käinud, aitäh! aitäh ja järgmiseks saab sõna Eduard Martin suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu ka kõigile kõnelejatele, kes on vestlusesse panustanud. ma arvan, et kõige olulisem on noortega debatti pidada sellepärast, et noorte töötus on väga suur, see ulatub äh, miljonitesse. aga selleks, et töötuse probleemiga võrrelda, äh, võidelda, on vaja teada, millest see probleem on alguse saanud. ennekõike on probleemiks ju investeeringute puudumine äh, tööturgu ja noortesse see tähendab seda, et meil tuleb määratleda eesmärgid, neid on muidugi päris palju, ja ennekõike tuleb siis suurendada noorte pädevust ja noorte oskusi, et neil oleks tööturul midagi teha. aga probleemiks ei ole mitte ainult pädevuste puudumine, probleemiks on ka kogemuse puudumine päris paljud on rääkinud sellest, et vältimatult vajalik on side selle vahel, mida koolis õpetatakse ja tööturu vahel. see tähendab seda, et on vaja selliseid partnerlussuhteid, mille abil ettevõtted saaksid luua selle kontakti eh, noorte õppuritega. pädevuste õpetamine peab olema ka Euroopa ülene ma arvan, et Melissa siin rääkis ka Euroopa portaalist, mis seda Euroopa ülesust luua aitab, aga aga ettevõtted äh, peavad ju samuti teadma, äh, vabandust, äh, töötajad peavad teadma, millised on ettevõtete ootused kolme, viie või kümne aasta pärast, et kui nad tööturule sur-, et kui nad tööturule sisenevad, siis oleks see teada. see on oluline ka lapsevanematele, mina ise olen isa ja ma saan väga hästi aru, et noortel on vaja kõigepealt pädevust ja siis ka kogemust tihti mõtlevad ettevõtted, et äh, noore tööle võtmine on seotud riskiga, sest äh, noor ei oska ja ei tea kohe kõike. ja just seetõttu oleks vaja ette näha rohkem äh, praktikavõimalusi, praegu on see tihti võimalik, kuid kahjuks mitte alati. ettevõtted peaksid rohkem noori tööle võtma ja võib-olla oleks siis võimalik ette näha äh, kõigepealt mingisugune sisseelamisperiood, näiteks kuus kuud või kaksteist kuud, mille jooksul noorel on ka mentor, et ta paremini kohaneks, aitäh! aitäh ka teile! Tanja Gonsa-, Gonzalest vist ei ole praegu siin ja seetõttu saab järgmiseks sõna Drew Ranker. suur tänu, proua esimees! ja omalt poolt tahan samuti soojalt tervitada kõiki kohal viibivaid noori. kahtlemata on see koosolek teie jaoks äh, väga põnev, ma mäletan ka viimast kohtumist äh, pärast eelmist äh, ai üritust, see oli väga emotsionaalne ja jättis väga sügava mulje ka meie kolleegidele siin. ma ei pea ennast tegelikult teist väga erinevaks, ei ole nii, et kordki on ka mõned noored saalis aga mul on muidugi väga hea meel, et täna on äh, väga palju noori kohal ja et nad meiega siin arutlevad. tahaksin omalt poolt äh, sõna sekka öelda sellesse, mida siin on arutatud. mind huvitab väga digitaalsete oskuste ettepanek, minu meelest on tegemist väga huvitava projektiga ja väga konkreetse äh, tulemusena väga konkreetse sammuna pärast seda debatti võiksime me tegelikult järgmisel aastal ähm, algatada pilootprojekti ja liita omavahel need erinevad ülikoolid, nagu te välja pakkusite. mulle pakkus palju huvi ka see ettepanek, kus äh, räägiti sellest, et noortele tuleb anda rohkem võimu või rohkem võimalusi. ma ei ole aga tegelikult nõus sellega, et haridus ja oskused peaksid olema suunatud ainult sellele, et noor saaks eh, tööd. ma arvan, et eh, haridus ja oskused on väga palju laiem mõiste. Needsamad pehmed oskused, millest te rääkisite, eh, panustavad ju ka isiksuse arengusse üldiselt ja peale selle on teil vaja ka natukene vaba aega selleks, et inimesena kasvada ja areneda. isegi kuigi on tõsi, et oskused ei vasta alati tööturu ootustele, ei tohi me unustada just nimelt seda isiklikku arengut, sellepärast et äh, koolis ei õpi noor mitte ainult seda, kuidas tulevikus tööle hakata, vaid ta õpib ka seda, kuidas olla kodanik, ta omandab demokraatlikke oskusi ja ka see on ühiskonnale oluline. teine asi, mida ma tahaksin öelda ja võib-olla ka see toob kaasa vastuolu, mis on debatile kasulik e, ning ma ootan teie reaktsioone, teine asi on siis see, et me räägime väga tihti sellest, et oskused puuduvad, aga kui me vaatame reaalsust, jah, kohe lõpetan, proua esimees, kui me vaatame reaalsust, siis on meie põlvkond kõige paremate oskustega põlvkond, kes kunagi on Euroopas äh, luba, äh, Euroopas elanud. võib-olla oleks meil vaja rohkem avaliku sektori investeeringuid, et luua töökohad, äh, mida noored saaksid siis täita ja kus nad saaksid oma oskustega olla kasulikud ja ma tahaksin teada, mida Euroopa Liit võiks siin teha, aitäh! aitäh! sõna saavad uuesti üheks minutiks mõlemad kõnelejad, kõigepealt Leona ma tahaksin äh, anda tagasisidena ai osaliste poolt äh, teile äh, seda, et ma nõustun Terry Rankeriga. isiklikust arengust ei räägita, näiteks Saksamaal kui midagi õpitakse, siis on tegemist väga teoreetilise õppega ja pehmeid oskusi selle käigus tegelikult ei õpita. ma arvan, et te võiksite omalt poolt anda mingisuguse impulsi, et asjad muutuksid vähemalt, vähemalt viis kuni kümme protsenti ainepunktidest võiks olla suunatud just nimelt isiklikule arengule. ma õppisin kaks aastat eh, Pariisis ja sealsed õpingud oleks, olid väga palju teistsugused. Nad olid interdistsiplinaarsed, mingil hetkel muidugi toimus ka spetsialiseerumine, aga eh, seal õpiti rohkem pehmeid oskusi ja eh, projektides töötamist. aga teisest küljest domineerib tõesti teoreetiline osakaal Saksamaal näiteks on õpingud väga praktilised ja neid soovitatakse ka ülejäänud Euroopale. kui ma aga tulen selleni, et oskused ei vasta tööturule, siis tegelikult ka mina nõustun sellega, et probleem ei ole mitte pädevuste või oskuste puudumises, vaid selles, et need oskused ei sobi ähm, ettevõtluskonteksti. me peaksime ettevõtetelt küsima, mida nad siis ootavad ja lõimima need oskused õpingute lõpus, aitäh! Leoni, üks minut. mina tahaksin tegelikult vastata eh, paljudele asjadele. proua Rager, ma kindlasti nõustun teiega Äh, selles suhtes, et äh, kindlasti peaks äh, praktika olema tasustatud, sest muidu kaob ju igasugune motivatsioon üldse praktika kohta küsida, juba õpe ise on väga kallis, vähemalt Ühendkuningriigis küll, ja kui juba õpingute eest tuleb maksta, siis ei ole aega veel minna tasuta praktikale, ei saa õpinguid ka pikendada, sest siis lähevad need veel kallimaks. veel tahaksin ma vastata et haridus ja oskused ei ole ainult äh, seotud sellega, kas isik saab äh, töö. inimene, kes rohkem keskendub isiklikule arengule, muutub oma igapäevases elus ka tugevamaks isiksuseks ja saab paremini aru, mida ta tahab teha tulevikus. Te ütlesite, et me oleme kõige paremate oskustega põlvkond, äh, kes on Euroopas elanud, aga me ei oska neid oskusi kuidagi esitada. suur osa oskustest, mida me omandame on tihti ka haridusvälised ja me isegi ei tea, et me saame neid kasutada. näiteks eh, see praktika, mida ma praegu teen, minu käest küsiti, kas mul on turundusoskusi, ma vastasin, et ei ole, sest ma olen äh, Äh, õigusteaduse üliõpilane, aga teisest küljest ma ju tegelikult äh, äh, pean ennast turundama selles suhtes, et mul peavad olema mingid sellised oskused. lihtsalt keegi ei ole mulle öelnud, et paljud asjad, mida me e, elus teeme, on olulised ka siis, kui need on õpingute välised, me ei oska sellele tähelepanu pöörata ja ei oska neid oskusi esitada. suur tänu! aitäh ja me liigume nüüd kolmanda vooru juurde see puudutab äh, noori ettevõtjaid ja idufirmasid. ja kõigepealt äh, anname me sõna Melissale kaheks minutiks, palun kuidas saab noori ettevõtjaid toetada? minu meelest võiks luua one-stop shopi ehk siis sellise portaali, mis koondab kõik ettevõtlusressursid ja pakub äh, portaali kaudu ka toetust. portaalil peaks olema mitu kihti. kõigepealt äh, platvorm, mis on kättesaadav kõikides Euroopa Liidu keeltes ja kus on ähm, asjakohane informatsioon finantseerimise kohta, erinevate tähtaegade ja taotlemise kohta. lisaks peaks olema seal live chat, live chat äh, siis eelnevate kandideerijate profiilid ja võib-olla ka näide sellest, kuidas taotlust kirjutada. kõigil kasutajatel peaks olema võimalik portaalis võrrelda kõiki erinevaid finantseerimisvõimalusi. olemasoleva Euroopa Liidu rahastuse osas on oluline, et idufirmad saaksid ka ise hindamisel osaleda ning ähm, kaasa rääkida ka hiljem, kui raha on juba välja makstud erinevaid teemasid peaksid valima eksperdid ja samuti tuleks noori, äh, äh, tuleks ettevõtjaid kaasata erinevatesse hariduslikesse äh, üritustesse need, kes tahavad luua mingi suurema projekti, näiteks luua mingisuguse uue äpi, võiksid saada taotlusi esitada ka koos tihti ei tea noored, kuskohast toetust hankida ning seetõttu oleks selline üldine portaal vajalik, sest see näitaks, millistest äh, skeemidest saab raha hankida ja nii hoitaks kokku kõigi aega. samuti võimaldaks äh, portaal võrrelda erinevaid sektoreid ja erinevaid riike. sellele peaks muidugi vastama Euroopa Investeerimispank Eh, kes võiks ette näha võimaluse eh, taotluste esitamiseks läbi oma kanalite. lõpuks aga on kindlasti vajalik ka mentorlus, sellepärast et kui raha juba antakse, tuleb seda ka hästi eh, kasutada ja tuleb ära hoida see, et keegi hakkabki sõltuma ainult grantide väljamaksmisest, aitäh! That... aitäh! ja nüüd Lars. Euroopalased ei taha enam FIE-ndusega tegeleda, viimase kolme aasta jooksul on see protsent äh, kukkunud siis neljakümne viielt äh, protsendilt kolmekümne seitsmele ja see on vastuolus Euroopa kaks tuhat kakskümmend plaaniga. ma leian, et meil oleks vaja sellist platvormi, kus koondatakse Euroopa ettevõtjad ja äh, seda portaali oleks võimalik rakendada ka kohalikul tasandil ja ülikoolides. see tähendab seda, et üliõpilastel oleks võimalik portaali abil leida õpingukaaslasi, kellega koos alustada äri. kuidas see portaal töötaks? kõik üliõpilased saaksid ennast online'is registreerida ja oma äriidee selles portaalis ka avaldada. teised üliõpilased, kellel võivad olla teistsugused oskused, näeksid neid üleskutseid ja nad võtaksid siis ühendust üleskutse autoriga. nii moodustuksid kahe kuni viieliikmelised meeskonnad ja see on täiesti mõistlik arv, sest keskmiselt on Euroopa idufirmas kaks koma kuus inimest Äh, mida rohkem on inimesi, seda kergem on taotleda raha. ressursid, sellised nagu äh, teave ja töökohad, oleksid äh, ka selle portaali kaudu kättesaadavad ning kogemusega kogenud ettevõtjad saaksid seda portaali abistada ülikooli kulud kaetakse uuest idufirmade fondist või näiteks Euroopa Sotsiaalfondist. lisaks sellele platvormile pakun välja ka Euroopa, üle-euroopalise idufirmade platvormi, kus idufirmad saaksid omavahel eh, vahetada kogemusi. kui idufirma on juba edukalt asutatud, tahab ta tihti aktiivselt osaleda ka välisturgudel ja selleks on tal mõistlik koguda infot teistelt oma riigi idufirmadelt siis, kui registreering on tehtud, saavad idufirmad hakata eh, vahetama teavet või isegi töötajaid. selle veebilehe kaudu saaks Euroopa eh, käivitada ka idufirmade võistluse ning eh, kõige edukamad, näiteks kolm kõige edukamat idufirmat võidaksid siis mingisuguse auhinna. idufirma käivitamine oleks Euroopale kasulik ehm, ja seetõttu ütlengi, et me võiksime anda ettevõtlusele uue võimaluse, aitäh! Thank you, Lawrence. Now we'll go straight... aitäh! nüüd me läheme siis otse Euroopa Parlamendi saadikute juurde. ja, ich danke natürlich auch den jungen... härra Schulz, palun. ma tahaksin tänada teid noori Äh, väga heade ettepanekute eest ning äh, isegi juba nendest ettekannetest on korranud niivõrd palju häid ettepanekuid, et kahe minuti jooksul seda kõike lahata ma ei suuda. aga see näitab, et te olete väga intensiivselt asjade üle järele mõelnud ja kuna ma olen ka äh, üsna noor parlamendi liige, siis minu jaoks on ka iduettevõtjad ja ettevõtlus väga tähtsad, tähtsad teemavaldkonnad need on Euroopa arengu jaoks olulised, paljudest asjadest siin ka juba räägiti oluline on ka see, et äh, minu jaoks on põnev see, et ka teie poolt äh, on välja toodud, äh, millised platvormid siin parimaid praktikaid peaksid jagama. meie siin parlamendis ikka ja jälle nõuame või soovitame, et on võimalik jagada neid ideid, mis ühes riigis on hästi läinud, et neid saaks jagada siis teistesse riikidesse. minu arust on väga huvitav ja oluline see teist, aga väga paljud seda ei öelnud, et tegelikult bürokraatia eh, takistab natukene demokraatiat eh, ja takistab tegelikult ka eh, ettevõtjate tegevust, inimesed jäävad kinni bürokraatlikesse protsessidesse, ei saa enam oma ettevõtet arendada loomulikult on võimalik läbi kukkuda oma ettevõtlustegevusest ja siis ei jõua te mitte nulli, kui olete põhja läinud oma ettevõttega, vaid hoopis olete rikkam kogemuste võrra, mida peaks rõhutama Äh, tegelikult äh, Saksamaal näiteks, minu koduriigis, ma näen seda, et äh, väga paljud noored tahavad pigem minna riigitööle, ametnikupositsiooni saavutada niimoodi, et elukestev palk oleks garanteeritud ja turvalisus samuti, aga tegelikult on oluline hoopis see, et noored oleksid ettevõtlikumad ja ettevõtlusvaldkonnas tahaksid tegutseda Äh, siis äh, veel tahaksin lisada, et äh, väga palju raha ja finantseerimisvõimalusi on olemas lisaks riigi vahenditele ja seda peaks rohkem teavitama. ja Hans Beck Becker puudutas siin maksmata praktikate probleemistikku. me peaksime alustama tegelikult Euroopa Parlamendist, et siin ei tohiks olla maksmata praktikakohti, vot see oleks hea algus. Thank you. suur tänu. ja Mirjam Paul, järgmine kõneleja suur tänu. aitäh nende hea ideede eest. Need ei puuduta mitte ainult praegust plaan-, paneeli, vaid kõik see, millega te olete välja tulnud, on väga huvitav. ning eh, me loodame, et me saame kõike seda kasutada ka tulevikus eh, oluline on, et selleks, et Euroopa ettevõtjad saaksid eh, maailma liidriteks, peaks tooma kaasa selle, et meiest ei saa ainult teiste toodetud toodete tarbijad. E, see peaks tähendama, et noored saavad stardikapitali, et nad, et nendest saaksid ettevõtjad. just nagu härra e, Schulz ütles, on vaja anda noortele head võimalused krediidi saamiseks ning nendel peab olema võimalus ka e, läbi kukkuda üks või kaks korda Silicon Valley ja eh, Tel Aviv on kaks eh, väga eh, head eeskuju, aga me ei pea tegema täpselt seda järgi, mida tehakse Silicon Valley's. küsimus on selles, et me kasutame ära talenti ja me finantseerime projekte. siin räägiti digitaaloskustest, see on kõige olulisem jah, tõepoolest, ja see on oluline liin, mida järgida. mina olen ise insener, sellepärast ma tean, millest ma räägin. ma räägin sellest, et on hädavajalik oskusi täiendada. ma äh, tahan juhtida tähelepanu ka sellele, et startupidel on hoopis teine ärimudel. E, me peame vaatama, milline see ärimudel on ja me peaksime ka oma õigusraamistikus andma võimaluse seda tüüpi ärile ma arvan, et aeg on läbi, kuid siiski lõpetuseks on vaja tugevdada koostööd startupide ja ülikoolide vahel, kus tõepoolest inimesed saavad oma talendile tuule tiibadesse. aitäh heade ettekannete eest! suur tänu! ja Laura Kiiev on viimane kõneleja selles osas Eh, tere hommikust, aitäh eh, nende sõnavõttude eest, mida te meile saatsite. tõepoolest, te siin esitasite konkreetsemalt oma vajadusi. Te tutvustasite meile lähemalt seda viisi, kuidas teie reaalsust tajute meil on väga huvitav kuulata teie ideid, eriti mis puudutab startup'e. mina olen sageli kohtunud noorte inimestega, kellel on väga tugev eh, selline impulss saada eh, ettevõtjaks, aga nad väga sageli loobuvad sellest, sest ees on tohutu eh, bürokraatia. Startupidel on nii palju probleeme näiteks laendude saamine. väga palju on bürokraatlikke takistusi, kui noored inimesed tahavad oma äri alustada. ja eh, sellest on kõik väga raske üle ronida ning noored inimesed lihtsalt loobuvad neil on vaja teisi eh, rahastamiskanaleid. noored inimesed, kes tahavad eh, alustada mingit ettevõtet, eh, kasutavad ühisrahastusplatvorme, lähevad nii-öelda business angelite juurde ja see on oluline. ning ma tahaksin juhtida tähelepanu just nimelt sellele ja veel ühele aspektile. väga huvitav on näha ideid, mida noored inimesed välja mõtlevad, aga siis juhtub niimoodi, et nende ideed müüakse edasi hargmaistele ettevõtetele. meil oleks vaja eh, startup'ide kiirendajaid, kes läheksid edasi nende eh, ettevõtetega, et tõepoolest noored inimesed ise saaksid oma ideid edasi arendada. suur tänu ja nüüd me oleme siis eh, eh, tagasi oma kõnelejate juures, kumbki saab sõna üheks minutiks. see viimane punkt, et startup'id müüakse eh, hargmaistele ettevõtetele, ma arvan, et väga oluline on siin mentorlus ja need eh, ingelinvestorid, et eh, inimesed tõesti usuksid eh, inimeste, noortesse inimestesse, et nendest võib saada suure ettevõtte juht mina olen näinud üsna palju inimesi, kes on ise alustanud mingit ettevõtet ja siis äh, hoopis lükkavad noored inimesed kõrvale, et nii ei tehtaks, on väga oluline. mulle tundub, et asi ei ole isegi äh, mitte bürokraatias, kuigi bürokraatia on tähtis, aga mm, peaks olema rohkem võimekust mõista seda, et alustada on lihtne, aga sa lihtsalt kukud läbi ja inimesed kardavad seda, nad ei usalda ennast. inimesed peavad ikkagi julgemini ütlema, et meist võivad saada ettevõtjad. aitäh! ka mina eh, tahaksin äh, Eh, toetada seda ideed, et Euroopas oleks vaja rohkem eh, oskuste inkubaatoreid ja akseleraatoreid. ma olen rääkinud mitmete mm, inimestega sellel teemal, nad ütlevad, et eh, hakatakse rakendama äriplaanide seminaride praktikat ja nende äripaaride ette, ette elluviimist ka. meil oleks vaja haridussüsteemis rohkem innovatsioonitunde ja seda mitte keskkoolis, vaid äh, just ülikoolides. mind hakkas äritegemine huvitama äh, just nimelt seda, just nimelt pärast seda, kui ma nägin, mida teised olid saavutanud äritegemise valdkonnas ja mina äh, osalesin äriseminaridel äh, ülikoolis ning see äh, võimaldab minna ka äh, reaalsus, reaalsesse ellu, nii nagu siin öeldi. suur tänu. ma tänan ma paluksin tõlkidel veel viieks minutiks meie juurde jääda. Eh, sest et eh, sellisel juhul me saame kuulata, mida on öelda komisjoni eh, tööhõive peadirektoraadi esindajal. jah, ma püüan teha lühidalt, ma saan aru, et teil on ajalised piirangud, ma tahaksin tänada noori inimesi uute ja värskete ideedes, sellepärast et ega uusi ideid väga sageli ei kuule. eriti kui räägitakse sellest seisukohast, mida Euroopa vajab alustaksin eh, rändest. kõigepealt mulle tundub väga julgustavana see, mida ma noorte inimeste käest kuulen, mida nad ütlevad eh, rände osas. sellepärast, et noored inimesed on just kõige rohkem silmitsi globaliseerumisega ja nemad tunnevad kõige rohkem rände mõju Eh, ja see on oluline, mida ma teie suust kuulsin. Euroopa eh, Liidu jaoks on väga oluline mitmekesisus, Euroopa Liit selles, eh, sellel põhinebki ning me peame oskama seda ära kasutada. nüüd aga integratsioon tööturule, ütleksin järgmist. praegusel hetkel on meil rändajate juurdepääs, eh, juurdevool Euroopasse, see on suur, sellega on raske hakkama saada ning selles kontekstis on oluline eh, rakendada mõningad, lahendada mõningad probleemid praktilisest seisukohast lähtuvalt. me ei saa alati jääda niisuguse formaalse ametliku eh, lahend-, lähenemise juurde, me võime korraldada teste, et teha kindlaks inimeste äh, Eh, oskused ning siis me saame ka nende oskusi eh, tunnustada. nii et eh, praktiline lähenemine, paindlikkus on äärmiselt olulised, mis annab just nimelt sisserändajate integreerimise võimaluse tööturule niipea kui võimalik. nüüd teie teine punkt. ma olen tõepoolest nõus sellega, et digitaaloskused on äärmiselt olulised Euroopas. praegu on seven, seitseteist miljonit inimest, eh, kellel on raskusi eh, digitaalse kirjaoskusega ja see on minu koduriigi elanikkond. kui te mõtlete eh, nendest inimestest, siis nendel on tõesti, nad seisavad silmitsi väga suurte probleemidega, kui nad tahavad jõuda tööturule, nendel on väga raske leida tööd ning tõepoolest komisjon pakub välja Ehm, oskuste garantiid. Ehm, ma olen teiega nõus, et tuleviku jaoks on oluline õige koolitus. on sellised olukorrad, kus inimesed, noored inimesed just eh, liiguvad ühe karjääri juurest teise juurde. Eh, küsimus ei ole mitte selles, eh, kuidas saada puutöömeheks, vaid kuidas puutöömehest saada kellekski teiseks, näiteks IT-inseneriks. ja lõpuks äh, mis puudutab sidet hariduse haridussüsteemi ja e, tööandjate vahel, siis komisjonis me mm, töötame selle kallal, et lahendada e, oskuste mm, mittevastavuse küsimus, me töötame nii e, haridusharidustega kui tööandjatega, kuid oluline on vaadata seda äh, teemat noorte inimeste seisukohast, sellepärast et noored inimesed ehm, töötavad ja siis nad saavad ka kogemuse ettevõttes. just keegi ütles, et kui ta läks eh, praktikale ettevõtetele, ettevõttesse, siis ta sai aru, mida tööandja tahab ja see on eh, väga oluline. oluline on, et meie praktikantidel oleks mobiilsusvõimalused Eh, et oleks ka Erasmuse programm eh, noorte eh, töötajate jaoks, see on oluline hariduse komponent. ja lõpuks mind üllatas see, et kaks aastat tagasi ilmus uurimus, mis näitas, et ainult kolmkümmend protsenti ülikooli lõpetanutest Euroopast arvavad, et nendest saavad ärimehed, et, et nad hakkavad ettevõtjateks. USA-s on see vastav number seitsekümmend protsenti ja see näitab, kus on Euroopa Liidu probleem. ning äh, haridustöötajatele äh, on see väga tõsine pähkel, see on üks fundamentaalne probleem. E, sellega puutub kokku kõikides ülikoolides e, vaja on, et ülikoolid tegeleksid rohkem startupidega ning ka e, oskuste parandamisega. ütleksin nii, ülikoolid on väga olulised, kuid me peame mõtlema ka eh, startup idele eh, hoopis laiemas perspektiivis. asi ei ole ainult ülikoolides, me räägime siin eh, mikrokrediidist, sellest, et ettevõtet juua, ka need on äärmiselt olulised aspektid ning meil on vaja kasutada kõiki võimalusi, et Euroopas suureneks ettevõtlus mulle meeldib see idee, et oleks selline ühe akna lähenemine. ma tegelikult tahtsin teada, mida, äh, tähendab, mida on vaja selleks, et äh, alu, et olla eraettevõtja, püüdsin seda teha oma koduriigis ja asjade keerulisus igatahes jättis mulle väga negatiivse mulje, et et sa pead tegema kõiki, sa pead oskama maksudeklaratsioone täita, sa pead oskama raamatupidamist ja nii edasi, aga oleks väga hea, kui oleks üks niisugune koht, kus noor mm, eraettevõtja leiaks kõike eh, vajalikku informatsiooni, milliseid samme on vaja astuda sellel teel eh, ja eh, ma rääkisin nüüd küll väga kiiresti, aga ma tean, et teil on ajalised piirangud. suur tänu, tõepoolest meie aeg on otsa lõppenud, aga ma tahaksin tänada eh, meie kolme kõnelejat, nendel olid suurepärased ideed ning ma tänan ka kolleege, eh, kes siin selles arutelus sõna võtsid. That... arvan, et see oli üks kõige huvitavamaid kuulamisi, mis meil on olnud öö, äh, oma komisjonis. ma tahaksin, et me te, tuleksime veel kord niimoodi kokku ja tõepoolest Eh, niimoodi eh, me leiame inspiratsiooni ja tegelikult mina alustasin oma eh, ettevõttega kahekümne kahe aastaselt ja ma mõistan ühesõnaga kõiki neid raskusi, mis inimestel ees seisab, kui nad sellele teele asuvad ja üheskoos me saame nendest ka üle. ja nüüd ma kutsun teid kõiki väiksele vastuvõtule. aitäh!